tere, mina olen esinaine. Good morning everybody! tere hommikust kõigile! Äh, mina olen esinaine ja tahaksin alustada hea meelega meie koosolekuga. Äh, tere tulemast kõigile, hakkame nüüd äh, oma päevakorraga tegelema, kõigepealt punkt üks, päevakorra kinnitamine. muudatusettepanekuid tehtud ei ole, ma tahaksin koordinaatoritele öelda, et me lükkame edasi homse ko koordinaatorite koosoleku, äh, mis oli mõeldud kella üheteistkümneks, seetõttu meie äh, komisjoni koosolek lõpeb kell üksteist, see mulle ei meeldinud, aga mulle anti teada, et paljud koordinaatorid ei saa tulla ja ma vabandan selle eest ja äh, ma tahaksin juhtida tähelepanu sellega, et äh, punktid äh, viiskümmend viis, viiskümmend kuus hääletatakse täna pärastlõunal, EAS ja teised institutsioonid tulevad siis täna hääletusele, mitte homme, EDF-i hääletatakse homme ja mitte täna. Need on muudatused, mis on tehtud vastavalt raportööri soovile. nüüd päevakorrapunkt number kolm, selle kohta ma tahan öelda, et Ähm, meil on äh, tõlkerežiim, mida te oma dokumentides näete äh, ja ma palun äh, teil ka hääletuskaardid kaasa võtta, kella kümne paiku on meil ka vaikuseminut plaanis, austamaks Brüsseli terrorirünnaku ohvreid, kes hukkusid aasta aega tagasi täna nii lennujaamas kui siinsamas lähedal ja nüüd me olemegi jõudnud päevakorrapunkti number kolm juurde, milleks on Euroopa strateegiliste investeeringute fondi rakendamine. ja tegemist on arvamuse projektiga, arvamuse koostaja on meie kolleeg Takula, kes saab kohe äh, selle dokumendi tutvustamiseks sõna, ma tahaksin täna äh, tervitada äh, mõlemad Kontrollikoja esindajad kes siin on, nii et tere tulemast teile ja annangi sõna härra Takujale, palun. puhejuhataja. suur tänu, esinaine. head kolleegid. ma panen tähele, et siin on võimalus kasutada maailma kõige ilusamat keelt Öeldakse, et see on keel, mida kasutatakse taevas, sellepärast et õppimiseks kulub terve igavik tegemist on siis äh, toom-, soome keelega. Äh, üks hetk, tõlget ei ole. Eesti keelde on küll täpsustavad tõlgid. niisiis, äh, austatud esinaine okei okay. mulle näytetään eikö ole on, on tulkkaus vai onko? ähm,. kas tõlge on või tõlget ei ole? tõlge eesti keelde on. Stop, ich denke, ja, jetzt, ja, danke, wunderbar, ja, ja, ja, jetzt geht's, ja, bitte schön, entschuldigung. okei okay,, kiitoksia mm. -hmm. nii. niisiis, äh, suur tänu. austatud äh, kolleegid. Euroopa strateegiliste investeeringute fond vastutab äh, suurte investeeringute eest ja meil on olnud puudus nendest alates äh, majanduskriisist äh, kaks tuhat kaheksa. Junckeri fond on toiminud nüüd äh, kaks aastat ja on aeg hinnata selle toimimist. on oluline meeles pidada, et EFSI äh, loodi äh, selleks, et toetada strateegilisi investeerimisprojekte ja nüüd eelarve kontrolli komisjonis me keskendume just sellele, ehk siis küsimusele, et kuidas muuta EFSI veelgi tõhusamaks ja kuidas äh, see fond võiks olla läbipaistvam ma tahaksin siin raporti projektis tõsta esile nelja olulist punkti esiteks, EFSI projekt peab olema võimalikult äh, läbipaistev ja niinimetatud kriteeriumid peavad olema avalikud, äh, niimoodi on EFSI usutavam ja usaldusväärsem turul tõhusa rahastamisvahendina. teiseks, äh, EFSI projektid võiksid olla praegusest innovatiivsemad, me peame ähm, ühiskonnale lisaväärtust pakkuma, aga EFSI äh, projektid on muidugi seotud ka riskidega. eesmärgiks on äh, rahastada selliseid projekte, mis muidu turult äh, rahastamist ei leiaks, nagu volinik Kadanen ütles, siis just ringmajanduses ähm, saab seda hästi rakendada. ja kolmandaks, EFSI hanked ei ole geograafiliselt äh, tasakaalus. meil tuleb hoolt kanda selle eest, et äh, rahastatakse äh, igal pool üle Euroopa Liidu ja ka hõreda asustusega piirkondades. edasi, sarnaselt muude Euroopa Liidu projektidega tuleb EFSI administri-, administratiivstruktuuris äh, tagada selgus, see tähendab äh, seda, et äh, tuleb vähendada ülemäärast äh, bürokraatiat ja tuleb keskenduda kõige olulisemale. Need on neli kõige olulisemat punkti, mida ma tahaksin rõhutada ja ma arvan, et kui nüüd protsess käivitub, siis ma olen valmis võtma vastu kommentaare ja täiendusi sellesse arvamuse projekti ja teen hea meelega kõigiga koostööd, suur tänu! ja suur aitäh, jah, eh, tegemist on relee keelega ja sellepärast eh, võttiski see kõik natukene kaua aega. nüüd järgmine kolleeg, palun. suur aitäh, lugupeetud esinaine, võib-olla ma peaksin ka seekord nüüd soome keelt kõnelema, aga siis võib-olla hakatakse siin mõtlema, et tegemist on vandenõuga ja võib-olla ma siis siiski seda ei tee. kõigepealt ma tahaksin tervitada eh, ja tänada arvamuse koostajat väga selgete sõnumite eest, mida on väga lihtne mõista. väga selge on äh, see, mida raportöör või arvamuse koostaja oma dokumendiga öelda tahab. ma nüüd pöördun kohe põhiliste punktide juurde. me kõik teame, et EFSI on otsustava tähtsusega äh, meie kõigi jaoks, ma olen nõus arvamuse koostajaga selles osas, et äh, see teema peab olema täielikult läbipaistev ja me peame selle tagama eriti just projektide valikuprotsessi faasis. lisaks, äh, mis puudutab äh, seda protsessi ja selle lihtsustamist ja bürokraatia vähendamist, siis ka see valdkond on väga olulise tähtsusega kuid mul on mõningaid kõhklusi, kui nii võib öelda, geograafilise tasakaalu nihke koha pealt, mida raporti või dokumendi autor ka mainis. tegelikult jah, võib sellega tegeleda, eh, kui eh, tasakaalu nihe, kui eh, nihe iseenesest ei muutu peamiseks küsimuseks Äh, kui me saame selle olukorra paremaks muuta ja selle tahe, tasakaalunika kaotada, äh, kui me saame muuta olukorra äh, geograafiliselt tasakaalustatumaks, siis kui me suudame seda teha ilma minemata kompromissidele, tegemata järeleandmisi, vajalikkuse ja kasumlikkuse küsimuse koha pealt investeeringute lõikes, siis, siis minul sellega probleemi ei ole omalt poolt ma tahaksin veel ühe asja lisada, tahaksin rõhutada, et kahetsusväärne on tegelikult see, et Euroopa Kontrollikoda ei mängi piisavalt tugevat rolli põhimõtteliselt on nende roll siiski määratud selliselt, et on piisavalt tugev, ehk siis teoreetiliselt on see roll piisavalt tugev. Ehm, kuid äh, tundub, vähemalt viimase paari aasta jooksul on jäänud selline mulje, et äh, praktikas on siiski veel asju, mida me peame analüüsima ja püüdma lahendada, sellepärast et Kontrollikoda ei ole ise sada protsenti rahul selle juurdepääsuga, mis neil siiani on. Need on siis need põhipunktid, mida mina praegusel hetkel tahaksin mainida, aitäh! Ich habe mich auch auf die Rednerliste gesetzt. Ich möchte ja, mina panin ennast ka äh, nimekirja, ma tahaksin küsida ühte asja arvamuse koostajalt. oi, ma siiski vabandan, ütleb proua esinaine. härra Pirinski, palun, saab kõigepealt sõna. ma tõesti vabandan, ütleb proua esinaine. suur aitäh, lugupeetud esinaine, ma ei tahtnud teid segada äh,, kuid siiski suur aitäh teile mulle võimaluse eest äh, kõnelda mina omalt poolt usun, et kui hinnata EFSI rakendamist, siis peamine asi, mida me peame silmas pidama, on just tingimuslikkus. see oli just see peamine põhjus, miks me selle kõik paika panime ja ilmselgelt on tegemist kriteeriumiga, mida me peaksime kasutama, kui me hindame, mil määral rakendus on vastanud ootustele. ja siinkohal ma tahaksin toetada päris mitmeid punkte, mida arvamuse koostaja juba välja tõi nimelt üleskutse investeerimispangale valikuprotsessi raames äh, vaadata, milline on tegelik lisanduvus ja uus dünaamika, mida tuleb ka arvestada, see on ära toodud lõikes kolmteist. lisaks sellele eh, tahetakse, et investeerimispank annaks informatsiooni eh, finantsvõimenduse valdkonnas eh,, näidates, millise määral on erasektori rahastust saadud. lisaks sellele eh, Äh, sekkumiste tõhusust tuleks hinnata kvantitatiivsetel alustel, võttes aluseks tulemused, iga projekti tuleb äh, hinnata ja analüüsida äh, seire või tingimuslikkuse alusel, see on lõige kakskümmend selleks, et tingimuslikkus saavutada, on loomulikult äh, haldamisküsimus väga oluline või juhtimisküsimus äh, härra Sarvamaa ja arvamuse koostaja mainisid ka seda olulisust, lisaks toodi välja läbipaistvus, lihtsustamise küsimus. ma usun, et siinkohal äh, oleks võinud raportöör olla selgesõnalisem, sellepärast et ta kutsub üles paremale juhtimisele, aga teeb seda võrdlemisi äh, Äh, nõrga sõnastusega. lõikes kakskümmend neli öeldakse, et me usume, et äh, tegevuse läbipaistvus ka valikuprotsessis tuleks äh, muuta läbipaistvamaks, tuleks avaldada kõik või kogu informatsioon, mis seda valdkonda puudutab. ma arvan, et me saaksime valida tegelikult ka jõulisema sõnastuse, võttes eriti arvesse mõningate kolleegide sõnastust, mis on olnud palju nõudlikum, tagamaks tõeline aruandlu, aruandluskohustus ja läbipaistvus ja nüüd veel üks lõige, kus arvamuse koostaja tahab, et äh, komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga pädevusala oleks paremini reguleeritud ja välja toodud selleks, et vältida raha huvide konflikt äh, ja tagada selgus, eriti just, mis puudutab äh, investeerimiskomiteed EFSis ja ma arvan, et see on ka natuke jõulisem sõnastus, äh, mis äh, näitab, et parlament tahab tõesti olukorras selgust. nüüd liikudes edasi geograafiliste tasakaalunihete küsimuse juurde, siis äh, erinevalt mõnest kolleegist, nagu härra Sarvemaa, usun ma, et arvamuse koostaja vägagi õigustatult juhib tähelepanu sellele, et selline jaotusmudel on olnud ebavõrdne jätkusuutlikkus ja ühtekuuluvus äh, tuleks tagada võimalikult äh, laialt geograafilisest aspektist lähtuvalt ja siin me võib-olla mm, võiksime lihtsalt öelda, seda tuleks kaaluda ja siin on õigesti rõhutatud seda, et rahastust ei, rahastust tuleks kontsentreerida sinna, kus seda on äh, väga vaja. lugupeetud esinaine Äh, tegemist äh, ei ole siin nende jonniga, kes tunnevad, et äh, nad ei ole piisavalt esindatud investeeringute valdkonnas. ma usun, et üks väga selge näide selle kohta, kas meie eesmärgid on saavutatud või mitte, on see, kas me suudame investeeringud geograafiliselt paremini jaotada. ma usun, et mõnedel kolleegidel on teatud ähm, arvamus juba ennatlikult, et äh, kui äh, rääkida kolmeteistkümnest Euroopa Liidu riigist, siis see tähendab, et me äh, räägime piirkondadest, kus võib olla oht, mis peitub kahtlastes tegevusmustrites, ebaseaduslikes tegevusmustrites, kuid viimastel aastatel oleme me näinud seda, et paljud tööstusriigid ähm, tegutsevad ka väga korruptiivselt ja vägagi küsitavaid praktikaid kasutavad oma eesmärkide saavutamiseks. ja Äh, nii mõnelgi juhul on nad jõudnud kohtusse ja pidanud äh, maksma trahve ja seetõttu ma arvan, et me peaksime sellist äh, ettekujunenud eelarvamusest juba vabanema. ehk et see, et kui me laiendame geograafilist kahtlust, et see toob kindlasti kaasa õiguslikke ohte või riske ma nüüd pean veel kord kordama seda, et ma usun tõesti, et geograafiliselt tasakaalus äh, Ähm, lähenemine on väga oluline. mul on siin ka mõningad äh, arvnäitajad, proua esinaine, Euroopa äh, viieteistkümnes liikmesriigis on üheksakümmend kaks protsenti ja kolmeteistkümnes liikmesriigis kaheksa protsenti ainult vastav näitaja, ma ei hakkagi siin midagi lisama. ja nüüd lõige kakskümmend seitse, siin öeldakse, et me äh, kordame veel kord parlamendi võtmetähtsusega rolli äh, lisanduse hindamisel, ma olen sellega täiesti nõus, ma arvan, et äh, me peame veel väga palju ära tegema selleks, et see kõik reaalsuseks muuta, aitäh! ja, vielen Dank, das, das sind, das waren wichtige Bemerkungen. suur tänu, need olid äh, olulised äh, märkused, sellepärast et kui vaadata nüüd seda, milline on seos äh, struktuurifondide vahel, mis lähevad peamiselt Kesk- ja Ida-Euroopa riikidesse ja EFSI vahel, siis võib küll tekkida küsimus, kuivõrd mõttekond vahendid on ja mis selle taga täpselt on ja nüüd järgmisena saab sõna kolleeg Sala Franco, palun Gracias, señora presidenta. Eh, gracias también al ponente por la opinión. ja suur tänu. ma tänan äh, arvamuse koostajat. minu arvates on oluline vaadata seda arvamust kontekstis, tegemist on arvamusega, mille me esitame majanduskomisjonile ja minu jaoks on oluline mitte menetlus, vaid äh, fond me soovime kontrollida, kas see finantsvahend teenib neid eesmärke, mida me soovime saavutada, ehk siis investeeringute võimendamine ja vahendite mobiliseerimine selleks, et saavutada territoriaalne, majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus ja samuti on meil sooviks toetada VKE-sid loomulikult äh, peab olema tagatud suurem läbipaistvus, see on täiesti selge, aga lisaks sellele peame me põhjalikult analüüsima, kas see finantsvahend on täitnud oma eesmärke või on äh, see finantsvahend ähm, olnud äh, selline, et ta ei ole jõudnud päris nende tulemusteni, mida me oleksime soovinud. ma oleksin ähm, soovinud ähm, arvamuses lugeda rohkem seda, mida peaks äh, parandama praeguses protsessis. ja kui nüüd äh, projektide jaotus oli tasakaalust väljas, ma vaatasin lisa ja tõesti, ma oleksin tahtnud rohkem äh, selgitusi, siis projektid äh, tuleb ju välja valida lisandväärtuse kriteeriumite põhjal. nüüd äh, proua esinaine, mina tõesti paluksin, et me mõtleksime järele selle üle, millises menetluses need projektid äh, vastu võetakse, väidetavalt äh, sõltumatu komisjon kontrollib, kas äh, kriteeriumid on täidetud, kas eesmärkidele jõutakse ja nii edasi. kõigepealt suur tänu arvamuse koostajale tehtud töö eest ja ma arvan, et me saame sellel teemal veel edaspidigi mõtteid vahetada. suur tänu, panin ka ennast äh, kõnelejate nimekirja. minu arvates oli arvamusest puudu viide kontrollikoja põhjalikule arvamusele ehk siis äh, arvamusele, mis puudutas EFSi laiendamist, kolmkümmend lehekülge põhjalikku analüüsi sisaldas see dokument ja seal olid äh, toodud välja põhjused, mis me oleksime pidanud äh, üle võtta äh,, üle võtma, nii et ma küsin äh, raportöörilt, et äh, miks kontrollikoja vihjed siin kuskil äh, meie arvamuses ei kajastu. parlamendis me äh, kaldume kõvasti raha kulutama ja mida rohkem, seda uhkem, aga Kontrollikoda viitab äh, sellele, et äh, siin on tegemist nüüd äh, neljakordse nii-öelda mm, garantiimahuga, aga selle kohta ei ole veel täpseid andmeid, aasta aega oli see toiminud, nii et see punkt tuleks täpsustada kontrollikoda ütleb ka seda, et riskid on ülehinnatud. me peaksime hoolt kandma selle eest, et seda fondi parandataks tema toimimisviisis konkreetselt ja minu arvates on see arvamus liiga üldine. see arvamus ei ole piisavalt konkreetne kui nõuda konkreetseid asju, siis me saame enamat kui siis, kui me lihtsalt äh, liitume üldiste tõdemustega ja nüüd soovis sõna kolleeg Ayala Sender, palun. Äh, genau, wir haben heute, wir haben heute jah, tundub, et meil on siin täna klapid silmade ees. kolleeg Liberatski ei märganud teid ma eeldan, et ei ignoreerinud mind tahtlikult, seega ei solvu ma sellest. olge kindel, et ma olen kursis, et me oleme väga head liitlased, seega ei kahtlustaks ma kunagi tahtlikus ignoreerimises teist. aga mis puudutab seda dokumenti, siis kõigepealt tervitan ma seda, et meil on arutelu sellel teemal väga hea on see, et me räägime eesmärkidest ja tulemustest, aga ka menetlusest. ja tahaksin viidata sellele, mida ütles härra Pirinski. geograafiline tasakaalustamatus on tõsine probleem ja ja tõesti, meil ka eksisteerib see tasakaalustamatus. küsimus on selles, miks, üritades vastata küsimusele, ütleksin ma, et Kesk- ja Ida-Euroopa uued liikmesriigid on sellised riigid, millel ei tundu olevat võimekust projekte ette valmistada, võimekuse loomine ei toimi väga hästi. ja võib-olla peaksime me sellele oma raportis ka viitama Äh, lähenemine on väga ambitsioonikas, aga riigid, keda see puudutab, ei ole kindlad, kas nad suudavad selliseid projekte ellu viia, seega taotlevad nad toe-, toetust küll EFSist, aga ei õnnestu. tulemused on väga mõõdukad, kui nii-öelda. nüüd, mis puudutab tagatisfondi, siis on öeldud, et ühtekuuluvuspoliitika käib selle alla uute liikmesriikide jaoks tähendab see seda, et me kaotame ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas, sellepärast et osa raha liigutatakse kaugemale liik-, uutest liikmesriikidest uut-, vanadele liikmesriikidele EFSI kaudu see tekitab rahulolematust ja kriitikat, mis võib-olla alati ei ole õigustatud, aga te ju teate, millist riiki mina esindan, te teate, milline on meinu, meie praeguse valitsuse seisukoht. võib-olla oleks hea sellistele süüdistustele, mis tihti on ebaõiglased, lõpp teha. ma toetan viite soovitust, mis raportis on ära toodud. ja võimekuse loomisele oleks väga hea viidata see on ülioluline, kui me soovime aidata neid liikmesriike, kes on maha jäänud, kes ei mõista neid vajalikke edusamme, mis on vaja saavutada, aitäh! suur tänu, Ines, palun! suur tänu, proua esimees! õnnitlused härra Takulale minu arvates põhiküsimus ja sisu on ettepanekus ära toodud ja kolleegid ütlesid ka seda. samas nõustun ma sellega, et Kontrollikoja tööd peaks samuti arvesse võtma, tuletaksin teile meelde siinkohal, et äh, sellel teemal ja ka järgmisel teemal, mis puudutab äh, seda uuendamist, siis on meil olnud esimene sisuline huvide kon-, konflikt Kontrollikojaga, ja minu arvates see äh, probleem on Kontrollikojas endas lahendatud läbirääkimised ähm, toimusid ja midagi äh, leidis aset ka Euroopa Investeerimispangaga. Äh, üsnagi tugev kriitika ilma igasuguse tasakaalus oli see, mis oli äh, Kontrollikoja raportis ja ma arvan, et see on ebaõiglane, mis arvestab väga olulist poliitilist signaali ehk siis vajadust investeerida ja mobiliseerida suures mahus erainvesteeringuid ja kõiki neid vahendeid oli vaja selleks, et tasakaalustada avaliku sektori valdkonda. tahtsin omalt poolt lihtsalt rõhutada, et meil on häid uudiseid, Euroopa Investeerimispank on alati olnud väga konservatiivne positiivses mõttes ja ei ole äh, riske võtnud, aga uus EFSI, näiteks kui rääkida äh, üritatakse vähendada finantsvahendeid tagatiseks mis on äh, väga hea signaal, arvestades, et aastaid äh, on, äh, on vaja käivitada need projektid ja projektipõhiseid läbirääkimisi pidada, erafondidega arutada kõiki neid projekte ja ma mõistan, et vaatamata kogu kriitikale, kõik reservatsioonid, mis meil võib-olla varasemalt olid, kõike seda arvestades on ikkagi tegemist positiivse projektiga. investeerimispank on öelnud, et nii palju raha eelarves ei ole vaja ja et on võimalik mingil määral tagatise mahtu vähendada. ma arvan, et see vastab sellele nägemusele, et asjad lähevad päris kenasti ja me võime jõuda õigele nii-öelda lennutasandile. ma olen nõus sellega, et meil on vaja paremat eh, territoriaalset eh, tasakaalu ja loomulikult on vaja tagada see, et uued liikmesriigid aktiivsemalt nendes projektides saaksid kaasa lüüa nad õpivad, kuidas tagatisi eh, kaasata, nad võtavad suurema riski, samas seda kandmata ja samuti on oluline ka see, et on asjakohaseid projekte käsitlemisel, aitäh! mis puudutab nüüd äh, huvide konflikte, äh, siis ainus äh, heide, etteheide võib seisneda selles, et teatud liige osales nõukogu töörühma koosolekutel, aga päris huvide konflikti sellest tulendada läheb võib-olla liiga kaugele. ma arvan, et oleks tõesti hea, kui äh, raportöör ise paneks sellesse arvamuse projekti sisse Kontrollikoja poolt äh, öeldu äh, ja see, mida mainisid kolleegid Berinski ja teised, siis see süstemaatiline kriitika on EFSis juba sees, et saavad need, kellel juba on, aga nii see ei peaks ju olema. me peame olema väga tähelepanelikud ja võimalik, et me peame EFSi põhimõtteliselt ümber kujundama, aga et seda teha, tuleb anda lisapanus ja muuta sisu konkreetsemaks, me soovime loomulikult geograafilist äh, tasakaalu ja võib-olla selles äh, osas on vaja EFSit äh, parendada, aga meil on vaja selleks konkreetseid ettepanekuid. ja vastamata on küsimus, et miks meil aasta hiljem juba on vaja vahendeid suurendada, sellele vastab komisjon kõigepealt härra Sarvanmaa aitäh, ma tahaksin midagi lisada ja veidi ka täpsustada olukorda. minu arvates on siin väga oluline järgmine teema meie eelarve kontrollikomisjonis peame läbipaistvust nõudma aga selle saavutamine Euroopa Investeerimispangalt ja nii nagu ka kontrollikoja küsimus, juurdepääsu tagamine kriteeriumitele ja otsustele ja kvalitatiivsele informatsioonile on üks küsimus. aga samas kriteeriumite muutmine on teine teema ma tahaksin siinkohal minna tagasi kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist aasta juurde, kus komisjon kava ettepanekuga välja tuli ja nagu ka siin juba öeldud, siis meie oleme veel väga madalas staadiumis, aeg läheb küll edasi, aga oleme alles veel algfaasis. on selge, et ma tean, et me arutame seda ettepanekut neljanda päevakorrapunktina, et selle fondi kestuse pikendamine millest räägime hiljem, EFSi äh, olemasolu on poliitilisel tasandil niivõrd oluline, et praegusel hetkel minu arvates ei peaks me üritama muuta äh, kogu äh, Junckeri kava põhimõtteid. asepresident komisjonis on öelnud, et äh, kõige suurem probleem on selles, et inimesed isegi ei tea EFSist. Äh, läbipaistvust on vaja luua ja kui ma nüüd sain härra Liberatskist õigesti aru, siis äh, ma olen nõus sellega, et me peame tegema kõik, mis võimalik. seda selleks, et aidata kõiki liikmesriike. selleks, et äh, välja tulla paremate investeerimisprojektidega. ja ma olen kindel, et EFSI äh, iseenesest ei sisalda mingisugust teemonit professionaalid on need, kes projekte valivad ja nii see peaks olema ja nii see peaks jääma. ja tahaksin täiesti selgelt välja öelda, et mina ei toetaks mitte midagi, mis äh, üritaks sekkuda põhikriteeriumitesse, äh, mis äh, tuvastavad projektid, mis on kõige elujõulisemad. küsimus ei ole konkreetsetes liikmesriikides ja loomulikult äh, mina toetan, et seda, et geograafiline tasakaal oleks parem, aga see, mida ma jätkuvalt ütlen, on, et see peab aset leidma läbi elujõuliste projektide, kui me saame aidata äh, äh, erinevate nüansside kaudu seda olukorda parandada, siis minu arvates kvalitatiivsed kriteeriumid peavad olema avatud ja läbipaistvad. meie roll on see tagada seda soovisingi lisada, aitäh. Frau Waldhorn, ich weiß nicht, ob Sie ja proua Vartul, ma ei tea, kas te soovite võtta nüüd kohe sõna või hiljem? tere hommikust, aitäh, proua esimees, et annate ka komisjonile võimaluse lühidalt oma arvamust avaldada ma ei saa jätta kasutamata seda võimalust ja raportööri soome keeles tänada, aga seejärel lähen tagasi inglise keele kasutamise juurde. komisjon tervitab äh, hästi informeeritud ja üldiselt toetavat äh, arvamuse projekti raportööri poolt kuulasin väga tähelepanelikult ka tänast arutelu ja tahaksin ähm, välja tuua paar olulist äh, punkti selles kontekstis. arvamus äh, rõhutab mitmeid äh, teemasid, ähm, mis komisjoni ettepanekus on leidnud käsitlemist teises ettepanekus just nimelt. alustuseks tahaksin viitada suurendatud läbipaistvusele, me oleme kuulanud ära erinevad sidusrühmad ja parlamendi me oleme selles osas keelekasutust jõulisemaks muutnud, et äh, projekte valitakse seetõttu, et äh, nad, äh, et ja miks nad on valitud, on paremini selgitud, investeerimiskeskkonnas kasutatakse tulemustabeleid ja mm, suuniseid, mida arutati EFSI määruse koostamisel aga ilmselgelt on veel täiendavat tööd võimalik teha selleks, et paremini informeerida sidusrühmi valikuotsustest. teine oluline aspekt loomulikult on geograafiline ulatus ja on erinevaid viise, kuidas seda käsitleda. kas siis on arvude põhjal või siis tõesti vaadata seda olukorda lähtuvalt sellest, et enamus eh, ei ole ühtekuuluvuspoliitika riigid, aga kui vaadata seda nüüd summadest lähtuvalt, summade SKT kohta, siis saame palju tasakaalustatuma lähenemise. aga samas me mõistsime, et rohkem on vaja teha selles osas ja siin me näeme, et on võimalus kasutada äh, seda äh, Äh, investeerimiskesk, keskuse lähenemist ja tagada see, et liikmesriigid, kus, kes on vähem kogenud, kellel on vähem kogemusi, selleks, et neid struktuure luua, mis võimaldaksid äh, EFSI äh, projekte taotleda. aga EFSI on struktureeritud ja kujundatud nõudlusepõhiselt ja loomulikult saame me toetada ka seda nõudlust ja leida võimalusi, kuidas toetada teatud äh, riike ja kuidas head äh, projektid saaksid toe. ma ei tahaks pikalt rääkida, aga viitaksin ka tõhustatud ähm, täiendav, vastastikusele täiendavusele ja ma tahaksin viidata siin mitmetele ettepaneku osadele, et kus projektid peaksid, on vaja näha seda vastastikust täiendavust on vaja vastata äh, turu puudujääkidele ja me oleme teinud ka ettepanekuid selles osas, mis suunas me tahaksime äh, projektide heakskiitmisega edasi liikuda, näiteks tõhustatud äh, piiriüleste projektide puhul juba seda äh, näha, et see on vastastikune täiendavus, kuna tegemist on olulise poliitilise mõõtmega Euroopa Liidule ja samuti oleks väga hea, kui EFSI lõppude lõpuks toetaks äh, innovatsiooni Euroopas, äh, pakkudes ka riski äh, finantseerimist. ja taaskord tahaksin teid tänada ja lõpetaksin sellega, aitäh! ja suur aitäh ja nüüd lõpetuseks saab sõna armuse koostöö. <clears throat> suur tänu, äh, proua esimees. suur tänu ka kolleegidele äh, heade sõnavõttude ja konstruktiivsete sõnavõttude eest. ma ei hakka nüüd äh, kõiki neid põhjalikult kommenteerima, aga mõne mõtte osas äh, Äh, tahaksingi öelda, et ma tean, et te kindlasti esitate mulle ka konkreetseid ettepanekuid teatud aspektide osas selle arvamuse kohta. kolleeg Sarvamaa tõi välja väga kasulikke nüansse, see, mis puudutab seda geograafilist tasakaalustamatust äh,, siis äh, võib-olla tegemist on sellise küsimusega, me mõlemad oleme pärit äh, nii-öelda äärepoolsest liikmesriigist, sina äh, Helsingist ja mina Lapimaalt, äh, siis tõesti jääb mulje, et võib-olla äh, on puudu ka usust äärepoolsetel piirkonnas nende hangete suhtes, samuti oleks vaja julgustada nendes piirkondades, et taotlusi esitataks ja on vaja hoolitseda ka selle eest, et äh, need oleks hästi koostatud. me peame siinkohal rõhutama, et et ühtekuuluvuspoliitikal on oma roll täita, seda ei tohi siia äh, ESIF-iga segamini ajada ja meil on, eelkõige on eesmärgiks siis tagada erainvesteeringute voolamine strateegilistesse investeerimisprojektidesse, millega on võimalik luua äh, vastastikust täiendavust ja lisandväärtust, nagu komisjon ütles, siis täita need lõhed, mis turul eksisteerivad. seda on siinkohal väga oluline arvesse võtta kui selline rahastu on loodud ja, ja sellised võimalused on, on vaja teavitada kõiki, et me soovime, et lisandväärtuste et aset leiaks. kolleeg Pirinski tõi välja samuti väga kasulikke nüansse. kindlasti võtan arvesse tema märkusi tulevikus. parem haldus ja kõik see Äh, seda on vaja toetada, et äh, see oleks lihtsam ja et äh, avatus ka aset leiaks selles osas, kuidas neid ähm, projekte hinnatakse, kolleeg Salafrancale vastuseks, et täpselt tabasid naelapea pihta jah, oleks vaja seda analüüsida ja vaadata, kas selle kaudu on võimalik jõuda tõeliste eesmärkideni ja kuidas nad äh, vahendajaorganisatsioonid siis neid valikuid teevad liikmesriikides, kui nad neid heaks kiidavad. Soome suurim pank, Osuspank on see, kes äh, neid äh, hinnanguid annab ja loomulikult võib järele mõelda, milline see vahendaja organisatsioon otsuse tegija vaatenurgast on aga siit äh, saalist on raske seda mõjutada, aga loomulikult tuleks sellel silm peal hoida. ja EFSi äh, eesmärk oli loomulikult lisandväärtust luua ja selle kaudu parendada Euroopa konkurentsivõimet ja saavutada see majanduskasv, millest me oleme viimastel aastatel puudust äh, tundnud ja on ka aspekte, mille osas ootan teilt konkreetsemaid ettepanekuid arvamuse osas. minu esimene arvamus selles komisjonis nõuab veel teatud orienteerumist, tuleb kogemustest õppida, õppida, õppida, põhjalikumalt läheneda proua esimees tõi välja ka väga olulise aspekti, et äh, mis puudutas Kontrollikoja raportit, jah, seda üritati arvesse võtta, aga loomulikult võib seda võib-olla rõhutada veidi selgemalt. ja ma olen kindel, et Kontrollikojal peab olema juurdepääs kogu infole ja seega on väga oluline see, et äh, nende raport ja seal toodud äh, märkused saaksid äh, võib-olla parema tähelepanu. kolleeg Liberanski viitas samuti sellele. olen teie märkused kirja pannud ja üritan siis tekstis täpsustada neid aspekte demokraatlikus äh, parlamendis on liikme eesmärk olla tänulik selle eest, et on kolleege, kes saavad äh, aidata ja selle kaudu saavutada tasakaalustatud äh, arvamus, kus erinevad vaatenurgad oleks hästi esitatud. võib-olla sellest piisab praeguseks, jään ootama teilt ka ette, konkreetseid ettepanekuid muudatusettepanekute esitamiseni on veel äh, mõnda aega, aitäh. ja, die Änderungsfrist läuft ab ja kahekümne kaheksandal märtsil kell neliteist null null on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja seni ajani saab neid siis esitada. suur aitäh, liigume nüüd edasi neljanda päevakorrapunkti juurde, milleks on arvamus teemal EFSi laiendamine ja kestuse pikendamine ja äh, annan äh, härra Takulale uuesti sõna selleks, et ta oma arvamust saaks meile tutvustada. My... ja suur aitäh, ma arvan, et ma nüüd püüan rääkida inglise keeles, sellepärast et äh, Petri juba mainis seda vandenõuteooriat, Petri Savramaa on Soomest ja isegi komisjoni esindaja on Soomest ja ma tean, et Euroopa Kontrollikoja liige on Soomest noh ähm,, tegelikult selle taga midagi ei ole, ei ole tegemist vandenõuga, aga no igal juhul. mõni sõna nüüd ka selle teise dokumendi kohta nüüd äh, pöörame tähelepanu tuleviku mm, suunal. me räägime nüüd EFSI kahest ning äh, EFSI kestuse pikendamisest meil oli võimalus äh, tulla välja parendustega juba praegu toimivale rahastusmehhanismile, nagu me teame, siis komisjon on teinud äh, ettepaneku äh, anda tagatistena rohkem raha, kuueteist miljardi asemel kakskümmend kuus miljardit äh, ning äh, see äh, hõlmab ka Euroopa Investeerimispanga kapitali seitse koma kuus miljardit. Nende ettepanekutega komisjon tahab mobiliseerida viissada milja-, miljonit eurot erasektorit ähm, investeeringuteks. ma toetan neid ambitsioonikaid eesmärke täiel määral ja ma leian, et nad on väga kasulikud Euroopa majandusele mina olen tulnud omalt poolt välja ka muudatusettepanekutega komisjoni ettepanekutele, sest ma usun, et äh, meil on võimalus äh, EFSi äh, isegi paremaks muuta. ma olen rõhutanud seda, mis puudutab investeeringute väärtust, ma olen tulnud välja ka ettepanekuga lisainvesteeringuteks äh, Äh, Euroopa investeerimisprojektide portaalile, mis pakub abi äh, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Äh, ma leian, et lisavahendid neil on olulisemad selleks, et muuta EFSI fondid juurdepääsetavamaks ja selleks, et need rahasid oleks võimalik kasutada üle kogu Euroopa, eriti just ka hõreda asustusega piirkondades, nagu ma eelnevalt juba mainisin Äh, kommunikatsiooni ja läbipaistvuse olulisus äh, on väga olulised, kui me räägime rahastusest. üks element, äh, millest tuleb rääkida, on loomulikult ka VKE-d, mis on investeeringute valdkonnas väga olulised ja ma ootan pikisilmi meie arutelusid ning teie ettepanekuid nendel teemadel. nii palju siis minu poolt, aitäh! ja suur aitäh, meie täname omakorda jälle teid ja mõningad kontrolliga ja ettepanekud tuleks ka ähm, sisse viia, rohkem sõnasoove ma ei näe, ei siiski Peetri Sarvamaa soovib sõna, palun. ja suur aitäh, proua äh, esinaine äh,. ma ei taha pikalt rääkida, aga kuna ma Rahvapartei äh, vaariraportöör juba olen, siis ma arvan, et ma peaksin siiski mõne sõna omalt poolt ka ütlema. siin juba varasemalt mainiti, et äh, EFSi kestuse pikendamine on äh, väga olulise tähtsusega ja seda just Euroopas valitsevatel poliitilistel põhjustel. Äh, me näeme neid igapäevaselt ja ma arvan, et komisjon just sellel põhjusel selle ettepanekuga nii varakult äh, välja ka tuli ta võib-olla juba teadis, et hakatakse kritiseerima seda, et EFSI ühe puhul ei ole põhjalikku mõju-uuringut tehtud, kuid nagu juba on mainitud ja nagu ka mina ütlesin, siis ähm, meil on vaja neid investeeringuid, see lünk või lõhe on Euroopas praegu nii tohutu suur ja tegelikult meil väga palju aega ei ole loomulikult ma tervitan äh, seda kestuse pikendamist, kuid omalt poolt siiski tahaksin lisada mõned üksikasjad sisulise poole pealt. siin ei ole välja toodud selgeid äh, kuupäevi ega kriteeriume, mis puudutavad läbipaistvust. ma arvan, et huvitav on see ja ma tegelikult tervitan arvamuse koostaja lisandust äh, selle koha peal, mis puudutab muudatusettepanekut üks, huvitav on see, et ta kutsub üles äh, sellele, et ka biomajandus äh, võetakse eraldi arvesse ja tegelikult see ei ole üldsegi mitte halb mõte, võttes arvesse, et tegemist on innovatsiooni silmas pidades ühe äh, kiiremini areneva valdkonnaga, see on väga oluline valdkond. ja ma tahaksin eriti rõhutatult välja tuua ka selle mõtte, mida ma juba mainisin ka nimelt see, kuidas oleks võimalik nutikalt parandada äh, geograafilise tasakaalustamatuse olukorda ja seetõttu on mul väga hea meel näha muudatusettepanekut number kaks, äh, kus selle teemaga konkreetselt tegeletaksegi ja kus tuuakse välja see mõte, et seda tuleks teha äh, läbi Euroopa Investeerimisnõustamise Keskuste laiema kasutamise selleks, et projektide äh, kohta saaks teadmisi suuremal määral ja seda üle kogu Euroopa Liidu. see siis äh, oleks minu poolt praegusel hetkel kõik. kolleeg Pirinski, palun järgmiseks. suur aitäh, lugupeetud esinaine ja minu poolt ka vaid mõned üksikud äh, lisamärkused ilmselgelt peaksime me pöörama erilist tähelepanu sellele äh, härra Takule arvamusele, äh, kuna me arutame ju järjekordset äh, seadusloomulist dokumenti, mis varsti otsustamisele läheb. ja mis puudutab ähm, äh, turu mittetoimimisest ülesaamist äh, ja mitteoptimaalse olukorra toimimist, äh, sellest ülesaamist, äh, siis see on väga olulise tähtsusega, võttes arvesse seda, ähm, mis praegu Euroopas toimub. kui nüüd võtta arvesse komisjonipoolseid ettepanekuid ja investeeringute ulatuse laiendamist, ning äh, veel ühte asja, mida ma väga tervitan, äh, mis puudutab sotsiaalse ja inimkapitali kaasamist ja sellega seotud äh, taristuste kaasamist sellesse laiendamisse, sellepärast et nendes aruteludes, kus mina olen osalenud, koos erinevate vabaühenduste, assotsiatsioonide ja teiste esindajatega sotsiaalvaldkonnast, siis seal on kõlama jäänud, et see valdkond on peamiseks puudujäägiks EFSi toimimises siiani olnud Äh, sotsiaalsed väljakutsed äh, ja nende kõrvalejätmine on suureks mureküsimuseks. Äh, EFSi tuleks kaasata selleks, et neist üle saada. selle järele on tõeline vajadus. ning ähm, regionaalse tasakaalustamatuse aspekt ja härra Sarvemaaga ma olen täiesti nõus, kes on öelnud, nagu ka arvamuse koostaja, et ähm, EFSid tuleks rohkem jõulisemalt kasutada, eriti just vähem arenenud piirkondades ja hõredama asustusega piirkondades ja see on väga loogiline, võttes aluseks seda, kust piirkonnast ta Soomest ise pärit on. Äh, see on äh, esile kerkinud ka eelmises arutelus ja ilmselgelt on tegemist teemaga, millega tuleb tegeleda. ja jällegi ma olen nõus ka selle aspektiga, et seda tuleb teha seeläbi, et kasutatakse rohkem Euroopa Investeerimisnõustamise Keskusi selleks, et aidata nii äh, regionaalse kui kohaliku tasandi projektidega väljatulemisel üle kogu Euroopa. ja tahaksin välja tuua veel ühe aspekti, mida raportöör mainis äh, Äh, investeerimisnõustamiskeskuste tehnoloogiliste võimaluste, tehniliste võimaluste parandamine, aga ka eelarve suurendamine, kui see on õigustatud. Äh, komisjoni ettepaneku pealkiri räägib tehnilisest äh, täiustamisest investeerimisnõustamiskeskuste kontekstis ja eh, tegelikult on siin väga oluliseks aspektis ka eelarve suurendamise võimalus eh, ja me peaksime seda toetama, kui see on õigustatud, me ei peaks lihtsalt raha eh, nende suunas loopima, aga kui see on õigustatud, siis jah. ja seda selleks, et panustada aktiivselt sellesse sektori, sektorisse, tagamaks geograafiline mm, laiem haare ja mis puudutab nüüd juhtimise küsimust, siis ma olen täiesti nõus raportööriga artikkel üks lõige neli. siin on öeldud, et eriti tuleb äh, keskenduda lisanduvusele eri, või vastastikule täiendamisele äh, kui Euroopa tagatist antakse ja see peaks olema mitte ainult lisanduvus, kriteeriumiga seotud, vaid ka Euroopa poliitiliste eesmärkidega seotud ja see äh, tulemustabel, mille alusel hinnatakse, tuleb avalikuks muuta. härra Belinski sekkub, proua esinaine, ma pean teid katkestama, sellepärast et nüüd on aeg vaikuse minutiks. Sie haben sich zu Ehren der Opfer der Terroranschläge vor einem Jahr von Herrn Sitz. Äh, suur aitäh ähm, mälestamast ähm, aastataguseid terrorünnaku ohvreid, suur aitäh, härra Belinski ja nüüd te võite edasi liikuda suur aitäh, väga äh, keeruline on nüüd jätkata pärast seda vaikuseminutit ja ma usun, et me kõik mäletame aastatagust aega, mäletame seda, kus me äh, sel kohutaval hetkel viibisime. enamus meist olid siin parlamendis, aga lõpetuseks tahaksin omalt poolt öelda seda, et kui nüüd äh, liikuda tagasi selle mm, teema juurde, mida härra Sarvamaa mainis, selles osas, kui kaugele minna ja kas me tahame ka muuta Junckeri investeeringute kava äh, aluseid, siis ma arvan, et tegelikult praegu sellest keegi ei räägi. me räägime vahendite ja võ-, äh, selle muutmisest, kuidas see fond äh, toimib selleks, et saavutada selle eesmärki vastavalt nendele põhikriteeriumidele, mida keegi praegu küsimuse alla ei ole seadnud ja projektid peavad olema Äh, usaldusväärsed, äh, valikuprotsess ja rakendusprotsess peavad olema selged ja hästi toimivad, võttes arvesse need äh, kriteeriumid, nagu teie ka, proua esineja, ütlesite, siis on vajadus vägagi põhjaliku arutelu järele selle koha pealt, kas need instrumendid, mida kasutatakse või mida peaks kasutama ähm, projektide ja nende äh, ellurakendamise jälgimiseks, kas need on olemas äh, sellisel määral, mida meil vaja, mil meil neid vaja on, suur aitäh. järgmiseks saab sõna härra Salafranca, palun. aitäh ma tahaksin äh, veel kord äh, õnnitleda arvamuse koostajat ja ma tahaksin omalt poolt öelda, et ma tegelikult jagan äh, tema vaadet selle koha pealt, et me peaksime olema positiivselt meelestatud komisjoni ettepanekule pikendada seda kestvust, fondi kestvust ja äh, tegelikult see kõik viib meid tagasi selle eelneva argumendi juurde, mis meil oli algatusraportiga seoses ja ma tahaksin veel kord öelda välja selle, et meie oleme äh, Eh, need, kes peaksid analüüsima neid eesmärke, mis Euroopa Liit on pannud selle fondiga paika ja vaadata, kas me selles esimeses faasis oleme need eesmärgid ka täitnud või täitmas neid või mitte. Eh, me peame vaatama, kas me suudame täita turu eh, vajadusi, vastata turu nõudmistele, nõudlusele või mitte. kas me oleme suutnud vastata nendele rahastusvajadustele ja pärast seda me peaksime vaatama, kas me saaksime selgelt äh, parandada äh, selle fondi toimimist, vaatama, et äh, oleks tagatud geograafiline tasakaalustatus ja nii edasi aga eesmärgiks tegelikult ei ole ju läbipaistvus või geograafiline tasakaal, selle fondi eesmärgiks on ikkagi see, et see aitaks Euroopa Liidul kriisist välja tulla, et see aitaks Äh, luua töökohti, et see aitaks üle saada nendest väga tõsistest probleemidest, millega Euroopa majandus on kriisis saati pidanud tegelema. Äh, need on ju need äh, fondi eesmärgid ja me peaksime analüüsima seda, kas ta neid täidab või mitte. ja siis me peaksime edasi vaatama, kuidas me saaksime seda olukorda parandada ja kui me seda ei tee, siis ma arvan, et me ajame siin omavahel erinevad asjad segi, me ajame segi selle, mida me tahame saavutada ja mida mitte, aitäh. suur aitäh ja nüüd nüüd saab sõna komisjoni esindaja, palun. jah, suur aitäh, lugupeetud esinaine. mina tahaksin ka omalt poolt tänada arvamuse koostajat selle dokumendi eest ja omalt poolt tahaksin tulla välja ka mõne mõttega loomulikult me saame arutada seda teemat ka kolmepoolsetel kohtumistel, keskendudes konkreetsetele muudatusettepanekutele, aga mulle on jäänud mulje, et väga paljud punktid tegelikult toetavad ja tugevdavad komisjoni ettepanekut ja ma liigun samas suunas, aga ma ei hakka siin üksikasjadesse laskuma. võib-olla ainult äh, üks asi, kuulates nüüd seda arutelu, tahaksin omalt poolt ka mõne asja siin välja tuua. loomulikult äh, te olete kindlasti näinud, et äh, toimuvad erinevad hindamised, äh, hinnatakse seda programmi, EFSit, ja praegusel hetkel äh, oleme väga varajases faasis veel, algus on tehtud väga hästi ja komisjon praegusel hetkel praeguses keskkonnas püüab seda head tempot säilitada ning aidata omalt poolt kaasa majanduskasvu edendamise ja töökohtade loomisesse Euroopas aga äh, igal teisel aastal, äh, üle aasta siis, äh, toimub meil hindamine, mille viivad läbi sõltumatud eksperdid, et analüüsida seda, kuidas selle projektiga edasi minnakse, kuidas ja kas see täidab oma eesmärgi või mitte. sellesisulised küsimused kõlasid siin päris sageli praegusel hetkel olekski see tegelikult kõik me ootame pikisilmi meie väga head jätkuvat koostööd äh, selle seadusloomelise ettepaneku kontekstis, aitäh! aitäh! ja väga oluline on see, et me Euroopa Kontrolli äh, erinevad äh, arvamused siia arvamusse sisse viime, sellepärast et need asjad on tegelikult väga olulised, mis Kontrollikoja poolt tõstatati, aitäh ja nüüd saab sõna veel kord arvamuse koostaja. aitäh! ma arvan, et mina tahaksin ka omalt poolt tänada kõiki kolleege äh, kõlanud kommentaaride eest ja tegemist on tegelikult minu jaoks ka sellise õppeprotsessiga. tegemist on olnud väga heade kommentaaridega ja ma püüan neid arvesse võtta. ma arvan, et see ongi praegusel hetkel minu poolt kõik, aitäh! ja herzlichen Dank, damit sind wir am Ende dieses ja suur aitäh, sellega oleme jõudnud selle päevakorrapunkti arutamise lõppu lõpule ja nüüd on meil väike probleem, sellepärast et järgnevad äh, raportöörid lasevad end oodata äh,. ja see tähendab seda, et äh, meil on tegelikult päevakorras järgmiseks punktiks äh, Euroopa Säästva Arengu Fondi teema, aga kolleeg Tarand, äh, kes peaks tegelikult siin juba olema, selleks, et oma arvamust esitada, teda siin ei ole ja võib-olla ro-, rohelistest keegi, kas keegi rohelistest on siin? härra Tarand on siiapoole teel. Äh, millal ta siia jõuab? tal läheb äh, vaid paar minutit aega. Yeah, oh, eight minute over time, huh? That's normally it was scheduled for ten. ja tegelikult me pidime äh, alustama juba kell kümme, nii et me oleme isegi üle aja läinud. Genau, also ich äh, unterbreche die Sitzung jetzt mal für fünf Minuten teeme siis viieminutilise pausi, ma väga vabandan selle pärast Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. jätkame koosolekuga. ja kohe anname sõna härra Tarandile, et ta saaks äh, tutvustada oma arvamust ja palun, härra Tarand, teil on sõna to present your, you have the floor to present your opinion on Teil on äh, palun äh, sõna, et te saaksite esitleda oma arvamust Euroopa Säästva Arengufondi kohta. vabandust, äh, et ma nüüd rikkusin ajaplaani, olin mälestamas terroriohvreid ja minu tavaline käiguteekond siia oli blokeeritud, nii et pidin tulema ringiga. nüüd äh, kiiresti Euroopa Säästva Arengu Fondist, mis on äh, nüüd äh, osa keskpika aruande ehk analüüsi paketist see käib siin käsikäes Euroopa strateegiliste investeeringute fondi ja finantsregulatsiooni ülevaatamisega. nii et äh, me peame jääma eelarve kontrolli pädevuse piiridesse. aga mõnikord on siiski kasulik ähm, piiridest äh, üle minna ja rääkida sellest, mis siin tõsiseks äh, probleemiks on. kõigepealt juhin teie tähelepanu kontrollikoja poolt äh, väljendatud kriitikale ja nende teatud kommentaaridele, mis puudutavad erinevaid äh, finantsvahendeid. kontrollikoda ei sea neid vahendeid küsimärgi alla, aga kontrollikoda toonitab, et need ei toimi korralikult ja oleks vaja teha mõningaid parendusi. ja siinkohal tundub, et Euroopa Komisjon ei ole nende märkustega arvestanud. ja teiseks ma olen üsnagi mures seoses sellega, kuidas EFSD-d rahastatakse, siin on nihutatud raha arenguga seotud äh, eelarveridadest ja see näitab, äh, kuidas me oleme nõrgendanud oma arengupoliitikat. nüüd, kui siin äh, rahastatakse neid projekte, siis siin tekivad teatavad vastuolud niisiis, äh, kui nüüd rääkida sellest äh, Junckeri plaanist, siis äh, me ei peaks kordama siin tehtud vigu ja peaksime õppima oma kogemustest. meil tuleb võtta arvesse neid märkusi, mis on teinud Kontrollikoda finantsvahendite kohta EFSD ülesehitamisel ja me peame õppima ka EFSI käigus tehtud vigadest. oma arvamuses keskendun kolmele põhipunktile. kõigepealt äh, demokraatliku kontrolli ja läbipaistvuse tugevdamine Euroopa Parlamendi poolt, see on väga ka südamelähedane teema minu jaoks, ma arvan, et äh, komisjon peab äh, võtma rohkem arvesse äh, Euroopa Parlamendi arvamust ja sama kehtib ka nõukogu kohta. väga oluline on ka Euroopa Kontrollikoja rolli tugevdamine ja kolmandaks meil tuleb tugevdada tingimusi millest lähtuvalt saab EFC-d äh, kasutada, peame siinkohal arvestama Kontrollikoja soovitustega ja poliitiliste eesmärkidega. ma loodan, et meie komisjon, eelarve kontrolli komisjon tagab, et äh, Euroopa eelarve on äh, tõhus, et me jõuame eesmärkidele, milles me oleme kokku leppinud ja et me tõesti saame sidusad käegakatsutavad tulemused, seetõttu pakuma välja ka mõned muudatused, nii et äh, EFSD oleks kooskõlas meie eesmärkidega, eelkõige äh, juhin siin tähelepanu muudatusettepanekule number üksteist, äh, mis järgib jätkusuutliku arengu eesmärke, mis on paika pandud kaks tuhat kolmkümmend agendas, aitäh! proua esinaine, suur tänu! esimesena kolleeg Schmidt, palun! tänan! põhimõtteliselt on äh, EFSD minu arvates täiesti mõttekas äh, vahend, me ju teame, et ka Aafrika piirkonnas me soovime luua rohkem äh, majanduslikku heaolu, tagada, et seal oleks rohkem investeeringuid ja seeläbi ühtlasi tagada, et need inimesed sinna jäävad. nüüd äh, me tõesti soovime äh, vältida seda, et inimesed äh, peavad lahkuma oma kodudest äh, vaesuse tõttu, seetõttu on see minu jaoks positiivne lähenemine, aga mulle absoluutselt ei äh, meeldi mõningad aspektid, äh, mis ma olen ka väliskomisjoni ja arengukomisjoni koosolekutel protokolli lasknud panna. ühesõnaga, et kogu sellest protsessist on Euroopa Parlament nüüd välja jäänud sarnaselt äh, partnerriikidega, rahvusvaheliste institutsioonidega on Euroopa Parlamendil nagu mingi vaatleja staatus ja ebaselge on see, kes otsustab, äh, kas meile see vaatleja staatus antakse. samuti on siin öeldud, et Euroopa Parlamendi tuleks äh, tugevamalt kaasata näiteks alalise liikmega EFSD nõukogus. ühesõnaga, minu jaoks on siin tegemist sellise looga, kus Euroopa Komisjon muudkui tegutseb ja haldab äh, kõike ja Euroopa Investeeringute Pank mängib siin põhirolli ja mm, Euroopa Parlament ehk siis äh, poliitikud tahetakse praktiliselt täielikult äh, välja jätta, aga kuna lõpuks maksavad ju ikkagi Euroopa kodanikud, siis meie peame tugevalt panustama sellele, et äh, me siiski oleksime kaasatumad. Euroopa Parlamendil ei peaks olema võimalus lihtsalt äh, midagi äh, tühjalt hääletades läbi suruda nii-öelda kõrvalt vaadates, vaid Euroopa Parlamendil peaks olema ka tõsisem roll EFSD käigus, siis võib-olla osad kolleegid oleksid ka vähem umbusklikumad selle finantsvahendi suhtes. siin on tõesti ju tegemist äh, väga suurte rahasummadega, mis välja käiakse. ja me tegelikult soovime jõuda nendele eesmärkidele, mis selle fondi tegevuse taga on, aitäh. suur tänu, rohkem keegi sõna ei soovi ja ma tahaksin öelda, et äh, senikaua, kuni parlament lihtsalt peab äh, hääletama poolt äh,, siis äh, me jah, tõesti paraku kaotame mõjuvõimu. ka mina oleksin soovinud, et meil oleksid äh, siin äh, võimalused teistmoodi läheneda meil muudkui tuleb neid väljaspool eelarvemenetlust äh, kohaldatavaid finantsvahendeid järjest juurde, see on üks järjekordne näide ja kas kellelgi üldse on ülevaade, kui palju neid vahendeid on, tahaksin ma küsida, mis kõik äh, maksumaksja poolt kinni makstakse ja olgugi, et äh, pealkiri on kena, Euroopa Säästva Arengu Fond, äh, siis nii kena tegelikult kõik ei ole. ja nüüd komisjoni nimel saab kõigepealt sõna härra Planers, palun. suur tänu proua esimees, suur tänu ka raportöörile ja aitäh neile, kes on abistanud arvamuse koostamisel. alustuseks tahaksin öelda, et eile osalesime me Ahveti TV ja eelarvekomisjoni raportööride koosolekul, kust me saime väga positiivset tagasisidet, eriti selles osas, mis puudutab poliitika eesmärke Äh, ja nende saavutamiste kommentaare TV Komisjonilt. ma tahaksin äh, rahustada ka teie komisjoni, et vähemalt meie arvates oleme me õigel teel ma olen veidi segaduses selles osas, mis puudutab vahehindamist ja seda, kuidas see selle programmiga teos on, seotud on, aga ma ei hakka seda rõhutama. tahaksin lihtsalt Kontrollikoja märkustele viidata, mis on ka teie muudatusettepanekutes. komisjon on tahtnud äh, Kontrollikoda algusest peale kaasata, see on osa lähenemisest. tahaksin öelda, et äh, märkused ja soovitused Kontrollikoja raportis on täielikult komisjoni poolt ellu viidud, eriti mis puudutavad ähm, äh, vastastikust täiendavust ja see, mis puudutab projektide heakskiitmist, me mõistame, võtame arvesse, et tõesti see loob mingit vastastikust täiendavust, vastasel korral ei oleks projekt aset leidnud või ei oleks sellel olnud mingisugust äh, vajalikku saavutatavat mõju. tahaksin veel kord rõhutada, mis puudutab äh, FSD-d, siis äh, tööhõive majanduskasvu toetamine on väga selgelt kooskõlas arengu eesmärkidega, mis on Aafrikale ja naabruskonnale ette nähtud. ja selle kaudu äh, reageerime me rände algpõhjustele, aga eesmärk, millest rahast, millest see rahastamine tuleb, kindlasti jääb puutumata mis puudutab demokraatlikku kontrolli ja parlamendi rolli, me oleme teinud ettepaneku, et Euroopa Parlament oleks osa äh, vastavast äh, kogust, kes äh, tagab kogu investeeringute kava kontrolli ja see peab kindlasti olema kooskõlas nii arengu kui ka välispoliitikaga ja samuti sooviksin teid äh, rahustada, et äh, vaesuse küsimusi äh, lahendatakse nende selle fondi kaudu, kas läbi investeeringute platvormide või läbi tagatise. üks lõplik märkus, kui nüüd vaatada seda määrust siis näete, et väga palju on rõhutatud aruandlusele, on iga-aastane aruandlus nõukogule, parlamendile ja kontrollikojale nii finants- kui juhtimise aspektist. lisaks on ette nähtud äh, selline areng, mis äh, lisaks annab mulle võimaluse öelda, et toimub hindamine kogu laenamise osas, mis tulevastel nädalatel väl-, avalikustatakse ja tulemused on väga positiivsed ja sellepärast on ähm, komisjon panustanud sellesse investeerimiskavasse ja määrusesse. tegemist on erinevate peadirektoraadi ja välisteenistuse poolsete jõupingutustega, erinevad äh, komisjoni teenistused on olnud seotud ettevalmistustega, siin on kaks kolleegi finantsvaldkonnast ja välisteenistusest, ma ei tea, kas ka nemad sooviksid sõna, aitäh. suur tänu, võib-olla te peaksite ka äh, ütlema, kui palju töökohti äh, komisjon vähendab ja palun järgmine komisjoni esindaja. suur tänu, tere hommikust tegemist on ühe kõige raskema küsimusega, nagu te teate kuidas mõõta loodud töökohti eh, või neid, mis hävitatakse või milline on see kvaliteet eh, töökohtade loomisel? tegemist on ühe suurima väljakutsega ning vastuste andmine on väga keeruline sellise vahendi väljatöötamisel, mitte ainult sellepärast, et tegemist on juba Euroopa Liidu lõikes äh, väljakutsega väljaspool on see isegi veelgi suurem, sellepärast et statistika, mis on saadaval kõikides nendes riikides, on vähem usaldusväärsed kui Euroopa Liidu omad. kui me lähtume sellest äh, statistikast, erinevatest aastatest projekti äh, rakendamise lõikes, siis me näeme, et äh, statistika kvaliteet on küsimust tekitav ja esitatud äh, andmed võivad muuta seda, kuidas äh, asju nähakse koha peal, võrreldes sellega, millised on ükskõik millised muudatused, mida me ette näeme, et tegemist on siis ühe suurima väljakutsega, nagu kolleeg ütles, siis me oleme äh, edasi liikumas selleks, et tagada parim aruandlus äh, raamistik selleks, et teile ja nõukogule ning maksumaksjale anda parima kvaliteediga informatsiooni oma edusammude kohta. tahaksin täiendada seda, mida kolleeg ütles kahes valdkonnas. esiteks, see nägemus, mis meie arvates on täiesti vale, et siin kantakse raha Äh, arenguküsimustelt äh, mingisse vahendisse mm, ja läbi Arengupanga, äh, mis ei puuduta enam siis seda fondi, meie arvates ei ole see õige arusaam, vaid küsimus on selles, et arengufond ei saa ainult läbi toetuste rakendada äh, vaid tegemist on siis vahendiga, mis mitmekesistab äh, meie võimalusi äh, arenguvaldkonnas toetuste andmisel ja seega on see teretulnud. meil on kolmkümmend aastat arengukoostöö kogemust ja me näeme, et toetusi on vähe, isegi äh, vähem praegu kui varem ja seega ei ole võimalik teha kõike seda, mida me soovime ainult toetuste andmisega, sellepärast meie arvates see instrument on mitmekesistamiseks väga hea ja on hea alternatiiv lihtsatele toetustele, sest see annab võimendus küm-, võimenduse kümne kuni üheteistkümnekordse ja meie kogemus näitab, et see ei ole ebarealistlik ootus ja seega me saame palju roh-, võimendada seda rahasummat mis on vajalik taristusse VKE-de toetamiseks partnerriikides. teine aspekt, strateegilisel nõukogul on on meie ettepaneku kohaselt ka parlamendi roll ja me leiame, et see ei võimalda teil mitte ainult vaadata, mida me tahame teha EFSD-s, mis on esimene sammas äh, välisinvesteeringute kavas, vaid Äh, kokku panna kogu see info, mida me plaanime edastada seoses tehnilise abiga ja mis puudutab ka investeeringukeskkonda kõikides nendes riikides, mis on võib-olla üks olulisemaid, võib-olla mitte piisavalt äh, käsitlemist leidnud aspekt äh, välisinvesteeringute kavas. me tahame, et meil oleks integreeritud äh, lähenemine mitte ainult investeeringute osas, aga et ka, mis puudutab äh, äh, ettevõtluskeskkonna parandamist, turuolukorra parandamist äh, ja pangandusväliseid investeeringuid, tegemist on millegiga, mis kindlasti parandab kõigi meie tegevuste nähtavust, nii investeeringute kui ka siis laiemalt ja seega minu arvates on seda väga oluline rõhutada, aitäh! minu arvates on olukord äh, selline, et kui raha ei tule Euroopa Liidu eelarvest, et siis milliseid äh, allikaid, äh, lisaallikaid me siin tahame veel kõik sisse viia. kas nüüd proua Raimondi või? tänan Nende programmide üks ülesanne seisneb selles, et äh, me leiaksime investoreid ja ma tahaksin äh, küsida, et äh, millised kriteeriumid on investoritele, me oleme rääkinud siin viimastel päevadel palju rahapesust ja me teame, et mitmetel turgudel on palju investoreid Hiinast kes seal aktiivselt tegutsevad ja ma tahaksin küsida, et äh, millised investorid siin üldse kõne alla tulevad, kas kõik, kelle raha on, on teretulnud? Anon Olev, bitteschön. Martins oder Planas? härra Martins või härra Planas, kes ohverdab end uh,? Thank you, madam chair. suur tänu, proua esimees. ma tahaksin vastata paarile küsimusele. enamus investeeringuid tulevad läbi akrediteeritud finantsin-, äh, äh, asutuste, kas siis Euroopa või, või teiste kaudu, me teeme koostööd arengupankadega ja kohalikul tasandil ja kindlasti tagame me selle, et kõik see, millele te vihjasite, aset ei leiaks. artikkel kakskümmend määruses näeb selgelt sõnastuses, et äh, välistatakse mm, äh, koostöö, mm, mitte koostööd tegevate mm, jurisdiktsioonidega ja ebaseadusliku tegevusega, mis on seotud näiteks äh, organiseeritud kuritegevuse, maksudest kõrvalehiilimise, pettusega, rahapesuga, me oleme kõige sellega väga hästi kursis ja me kindlasti võtame rakendamisel äh, Äh, neid arvesse, aitäh. Genau, mitteilung ans organisierte verbrechen, das <laughs> ist verboten. jah, loomulikult siin viited organiseeritud kuritegevusele on keelatud ja nüüd äh, kolleeg Monti. Thank you, madam chairman, thank you. suur tänu, proua esimees, aitäh, et mulle sõna andsite ka mina tahaksin omalt poolt teid rahustada. eile oli meil kohtumine kahe komisjoni vahel meil oli väga hea meel näha, et kolleegid Arengukomisjonis nägid ettepanekut nii, nagu see oli kavandatud, tegemist on vahendiga selleks, et saavutada kestliku arengu eesmärgid põhimõtteliselt. sellel on ka pikemaajalisem eesmärk näiteks Aafrika usaldusrahastu kohta küsiti see on teatud tegevustega tegutsemas, aga meil on vaja ka midagi pikemas perspektiivis, nagu te teate, siis proua Mogherini äh, tunneb siirast huvi selles osas, et me mil-, miljarditelt äh, triljonitele üle läheks, sest vaja arenguabi ei ole piisav, Addis Abebas nägime me märke sellest, et äh, meil on vaja leida muid äh, vahendeid lisa äh, finantsvahendite mobiliseerimisele kestliku, meile ei piisa sellest, äh, me oleme kõik äh, reageerimas sellele väljakutsele, kuidas me saame mobiliseerida erarahastamise, kohaliku rahastamise, raha, mis on Aafrikas, mis liigub Euroopasse me peame tagama selle, et raha jääks sinna produktiivseteks investeeringuteks, selleks et luua need töökohad, mida noored Aafrikad, Aafrikas vajavad. meil on vaja kestlikke äh, eh, normaalseid töökohti äh, noortele ja Aafrikas ja Aafrika naabruskonnas ja see aitab lahendada ka mõningaid rände algpõhjuseid kui noortele anda lootus, kui neil on teatud perspektiiv ja teatud perspektiivi elada rahus koha peal, siis tegemist on nende suurte eesmärkidega, mis meil on. loomulikult see väike tagastis iseenesest ei ole piisav ja sellepärast tutvustame teile integreeritud lahendust, me ei räägi mitte ainult väikesest garantiist, meil on vaja ka tehnilist abi. tehniline abi ei puuduta mitte ainult projekte, vaid selleks, et toetada VKE-sid, noori ettevõtjaid, et nad saaksid taotlusi esitada ja oma projektide jätkusuutlikkust tagada. meil on vaja tehnilist abi selleks, et aidata neid reforme, siin on ka G kahekümne ettepanekutega tekkiv sünergia, sest jällegi rahast ei piisa. meil on vaja paremat investeeringukliimat meil on vaja neid reforme, me peame võitlema korruptsiooniga, me peame seda tegema. ja see ei puuduta mitte ainult seda raha, vaid kõik see, mida me teeme selle fondiga ja ja kõikide teiste arengupartneritega me peame töökohtade loomisele keskenduma, kolmas sammas. sellepärast meie delegatsiooni roll muutub väga oluliseks, meie delegatsioonid koha peal on seal, eh, kellel on ülevaade selle kohta, mida Euroopa Liit teeb. ja kui ma räägin kõik, siis mõned teist kaebasid selle üle, mis puudutab ülevaadet. meie delegatsiooni juhtidel on ülevaade olemas ja on äh, Äh, ka see, et äh, aruandlus on tulemuspõhine ja me näeme, mida nendes riikides on saavutatud. see, mida me üritame EFSD-ga, on tõesti äh, töökohtade loomisele suunata see ja anda lootus Aafrika noortele, aitäh! ja suur tänu selle sõnavõtu eest, ettevaatust maapind on mineeritud juba aastaid me vaatame, mis äh, rahaga juhtub ja mm, nüüd äh, aastaid valmistab meile muret see, et äh, tulemusi ei ole. me muudkui asendame ühe vahendi pidevalt teisega, on mitmesugused käivitamisprobleemid äh,, tulemused kujunevad väga kalliks ja kui me siis oleme lõpule jõudnud, siis me alustame jällegi nullist. on väga kena, et te selle lookese meile jälle ette kandsite, oleme selle eest tõesti väga tänulikud ja raportöör lõpetuseks. Well I am pretty happy. jah, mul on väga hea meel kuulata kõiki neid rahustavaid sõnu. aga mina tahaksin omalt poolt teile kinnitada, et kõik see, mis võtab kontrolli ära parlamendilt, kindlasti saab minupoolse vastuseisu kuni viimase keharakuni, aitäh! suur aitäh, sellega me oleme nüüd lõpetanud. kas te soovisite veel midagi öelda? palun yeah,. No, just uh, to reassure the member of the parliament. mina tahaksin kinnitada parlamendiliikmele, et me, me kuidagi ei ürita parlamendilt mingit võimu ära võtta me näeme, et tegemist on ühise jõupingutusega ja loodame teie abile. me muudame modaalsust ja astume veelgi riskantsematesse valdkondadesse ja meil on vaja ka teie mõistmist, aitäh! aitäh! ja tegelikult me mõistame kõike, me tahame teid veel kord tänada ja sellega me oleme selle arutelu lõpuni jõudnud, muudatusettepanekute esitamise tähtajaks on kahekümne kaheksas märts kell neliteist null null. suur-suur aitäh selle intensiivse arutelu eest sellel teemal, nüüd jõuame edasi kuuenda päevakorrapunkti juurde. kontrollikoja eru, eriaruanne Lääne-Balkani riikides, metaaudit. meie äh, raportöör on Joachim Zeller, kes on just äh, Aasiast tagasi tulnud äh, ja kolleeg Fajakas äh, saab aga kõigepealt sõna, kes meile seda eriaruannet tutvustab. suur aitäh, lugupeetud äh, esinaine, austatud daamid ja härrad. enne kui ma hakkan äh, oma raportit tutvustama, tahaksin mina omalt poolt tänada Kokobut Ähm, Joachim Zellerit, meie raportööri ning tahaksin tänada ka teid, et te nii kiiresti, nii lühikese aja jooksul võimaldasite selle, et täna see eriaruanne päevakorda võeti. me kõik kindlasti äh, mäletame seda, et äh, kuueteistkümnendal veebruaril Strasbourgis kuu aega tagasi mõlemad teemad, Ukraina raport eh, ning ka see eh, dokument, mida me praegu räägime, olid päevakorras, eh, sest oldi väga huvitatud Ukrainast ja me ei eh, saanud seetõttu seda eriaruannet põhjalikult arutada ja seetõttu eh, jäi õhku küsimus, millal oleks võimalik seda eriaruannet päevakorda võtta ja ma olen väga tänulik selle eest, et te täna olete kutsunud täna pärastlõunal Montenegro ähm, delegatsiooni siia Eh, ja mul on väga hea meel selle üle, et täna see dokument päevakorras on eh, ja tahaksin tänada teid eh, selle eest, et selle ettekandega on mulle antud võimalus teile seda eriaruannet tutvustada oma luigelaulule, sellepärast et minu mandaat on lõppemas ning äh, seetõttu mina äh, paari kuu pärast äh, lahkun oma ametist ning see on siis Äh, võib-olla just, võib-olla mitte kõige viimasem äh, võimalus äh, teile erva, eriana tutvustada, mul on veel mõned dokumendid töös, võib-olla ma jõuan veel teie ette siin, enne kui ma lähen, kuid sellele vaatamata ma tahaksin ikkagi öelda, et et tegelikult ei tohiks eristada, isa ei tohiks teha vahet oma poegadel, kui nii võib öelda, aga see siiski on mu kõige tähtsam dokument äh, ja ma olen käinud ka ähm, Belgradis, äh, rääkisin sellel teemal ka seal, ehk siis äh, see on tõesti väga oluline teema. ja pärast kogu seda pikka sissejuhatust, äh, mis ajalistel põhjustel oli võimalik, tahaksin liikuda nüüd selle e-, eriaruande tutvustuse juurde. esimeseks küsimuseks on see, mis asi on üleüldse metaaudit see tähendab, et kasutatakse teiste tehtud tööde olemasolevaid andmeid. see tähendab seda, et kasutatakse eh, eriraporteid, komisjoni hinnanguid, eh, eduaruandeid ning ka sõltumatute ekspertide aruandeid ja seda eh, tugevdatakse toimimise auditi tööga. meil on viiskümmend kaks riiklikud IPA projekti Lääne-Balkani riikidel ja veel kolm lisaprojekti ja me keskendume õigusriigi ja avaliku halduse reformi äh, tulemustele. me oleme äh, Euroopa Komisjoni delegatsioone külastanud, erinevaid ministeeriume äh, samamoodi Lääne-Balkani ECA on kasutanud oma kogemusi, me oleme viimase kümne aasta jooksul tulnud välja seitsme eriraportiga äh, Lääne-Balkani äh, piirkonnas, ma ei hakka neid tsiteerima, need on siin ekraanil ära toodud ja tegelikult on väga oluline teada, mida äh, liitumiseelse abi instrument Lääne-Balkani piirkonnale tegelikult tähendab siin on ära toodud tabel, kus on IPA rahastused ära toodud alates aastast kaks tuhat seitse kuni aastani kaks tuhat kolmteist siin on selgelt näha seda, et Serbia oli peamiseks kasusaajaks selle programmi all, te võite näha ka seda, et isegi piirkondlikud programmid said kakskümmend kolm protsenti äh, rahastusest, äh, mis kasutati äh, ära piirkondliku lähenemise valdkonnas ja see on võtmetähtsusega selle piirkonna kontekstis, see tähendab seda, et parandatakse piirkondadevahelist koostööd, ühelduvust ja haldussuutlikkust selles piirkonnas ja see kõik on väga olulise tähtsusega eriti just, kui võtta arvesse Berliini protsessi äh, ja erinevate piirkondlike raamistike, organisatsioonid näiteks, äh, avaliku halduse piirkondlikud koolid äh, ja regionaalse koostöö nõukogu, mis on samuti oluline. miks IPA on nii oluline Lääne-Balkani piirkonnale? Äh, võttes arvesse äh, seda, et ähm, seal piirkonnas on väga palju äh, organiseeritud kuritegevust, korruptsiooni ja IPA on ainus Euroopa Liidu rahaline vahend, millega tegeleda nõrk tegeleda sellega, et seal piirkonnas valitseb nõrk haldussuutlikkus, korrakaitse ja kohtusüsteemis on samuti nõrku kohti ja sellega tegeletakse mm, selle abi toel. mida me küsisime oma eriaruandes? esimene küsimus oli selline, kas komisjon äh, juhtis hästi IPA-t äh, Lääne-Balkani piirkonnas ja teiseks küsimuseks oli see, kas IPA tugevdas haldussuutlikkust Lääne-Balkani piirkonnas? esimene küsimus kas komisjon juhtis hästi IPA-t Lääne-Balkani piirkonnas? meie leidsime, et komisjon alati ei pannud paika spetsiifilisi ja mõõdetavaid eesmärkis, Äh, ei ähm, järginud süstemaatiliselt äh, rangeid tingimusi ja nende täitmist, kuid oli tõhus seire- ja hindamistöös ning mängis positiivset rolli ähm, doonorite koordineerimise valdkonnas. Äh, mis puudutab kasusaajate tasandit, siis me leidsime, et Albaania, Bosnia-Hertsegoviina valitsused ja Kosovo valitsus näitasid üles puudujääke õigusriigi hinnangutes, teised mitte Äh, IPA üks äh, vastuvõtusuutlikkus äh, oli mõjutatud nõrgast ähm, riikide administratiivsuutlikkusest ja see lisaks oli veel probleeme. meil olid ka omalt poolt soovitusi kõigepealt panna paika konkreetseid eesmärke IPA kaks all, mis tuginevad mõõdetavatele sihtmärkidele ja prioriteetidele. Äh, arvesse tuleks võtta rahade suurust ning äh, projektide poliitilist tundlikkust ja keerukust. lisaks tuleks kehtestada äh, tingimuslikkus kõikidel tasanditel, iga projekti puhul tuleks kindlasti vaadata tundlikke projekte ja programme ning viia läbi väliseid hindamisi prioriteetsetes sektorites Lääne-Balkanil teine küsimus, kas IPA tugevdas äh, Lääne-Balkanil äh, haldussuutlikkust, mis puudutab õigusriiklust, siis võttes arvesse äh, kasusaajate ebapiisavat eelarvet ja personalipuudust, halba koordineerimist ning keerulist olukorda, siis Äh, see väljund äh, ainult osaliselt tõi kaasa äh, jätkusuutlikke tulemusi. Mähe IPA üks rahastust anti teatud valdkondadele, nagu näiteks õigusriiklus, kuritegevusvastane võitlus ja muud sarnased valdkonnas, valdkonnad ähm, avaliku halduse reform ja piirkondlik koostöö paljud projektid näitasid häid tulemusi, kuid IPA ei suutnud julgustada kasusaajaid kasutama seda äh, nii-öelda õppematerjalina teistes avaliku halduse valdkondades äh, Lääne-Balkani investeerimisfond äh, edendas regionaalset koostööd, piirkondliku koostöönõukogu ei omanud olulist mõju, kuid piirkondlik avaliku halduse kool Äh, selle puhul on äh, mõju hindamine natukene ennatlik praegusel hetkel. mis puudutab äh, soovitusi nendes valdkondades, siis meie ütlesime, et kasusaajad tuleks kaasata ähm, ähm, Äh, sellesse, mis puudutab tulemuste saavutamise hindamist äh, kuritegevusvastases võitluses ja muudes sarnases valdkondades ja see tuleks võtta arvesse ka mm, IPA äh, kasutamisel ja teiste Euroopa Liidu rahade kasutamisel tulevikus. ressursse tuleks paremini eesmärgipärastada võtmetähtsusega valdkondades, näiteks õigusriiklus, kuritegevusvastane võitlus, meediavabaduse tagamine ning lõpetuseks Äh, see oli midagi, mida ma ka Joachim Zelleriga ka arutasin. Äh, tugi äh, piirkondlikule koostööle on väga oluline, tuleb tagada, et piirkondlik avaliku halduse kool ja piirkondliku koostöönõukogu annaksid tõesti mõõdetavaid tulemusi oma töös seal kohapeal. me oleme veendunud, et me ei saa seda piirkonda käsitleda kui kuute kandidaatriiki eraldiseisvana, me peaksime leid-, me peaksime äh, olema nõus sellega, et tegemist on ühtse piirkonnaga, äh, mida tuleks edasi arendada äh, tulevase Euroopa Liiduga liitumise suunal. see oli minu eriaruande tutvustus, meil oli väga hea meel selle üle, et me saime selle eriaruande Belgradis ja Sarajevos on ta ka kirjalikul kujul ja suulisel kujul seda ka tutvustada. meil on väga hea meel ka selle üle, et tihedas koostöös komisjoniga me tegutsesime, komisjon ei ole mitte ainult võtnud arvesse meie seda dokumenti ja soovitusi, vaid on ka olnud meiega nõus ja me oleme täiesti veendunud, et äh, eesmärgid täidetakse võimalikult kiiresti. suur aitäh tähelepanu eest! ja, wir danken Ihnen für einen wirklichen ja, me täname teid väga olulise raporti eest tegemist on äh, tõesti ajaga, kus meil on Serbia konkreetselt äh, luubi all, reisime sinna ka sel suvel kohale ja nüüd järgmisena saab äh, sõna härra Zeller. suur tänu, esinaine ja suur tänu härra Fasakasele ja tema assistentidele selle meta raporti eest, mis puudutas liitumisabi ja naabrusabi, mida on antud ähm, Balkani riikidele, see on nagu üldbilanss selle kohta, mida me Euroopa Liidu vahenditega oleme nende riikide jaoks äh, teinud ja see annab hea ülevaate sellest äh, ka, mida on teinud äh, Kontrollikoda, Euroopa Komisjon ja teised äh, kes on äh, sealset äh, olukorda hinnanud, nii et tegemist on väga suure tööga. ma usun, et järgnevatel kuudel me jätkame head koostööd teiega, härra Fasakas, igal juhul ma väga loodan, et äh, see nii on ja et meie koostöö saab hästi toimima. pärast seda kui äh, Jugoslaavia riik lagunes üheksakümnendate aastate alguses ja sellest äh, lagunemisprotsessist äh, tekkinud riigid pidid läbi tegema väga raske ja valuliku protsessi, mis hõlmas ka kodusõdasid, oli palju ohvreid ja materiaalset kahju ühesõnaga pärast seda kõike on äh, need üksikud riigid äh, üritanud konsolideerimisprotsessis oma riigistruktuurid äh, välja arendada. Sloveenia täitis suhteliselt kiiresti Euroopa Liiduga liitumise kriteeriumid ja ka Eurotsooniga äh, liitumise kriteeriumid ja Horvaatia järgnes äh, Slovaania, Sloveeniale ähm,. aga nüüd, mis puudutab teisi Lääne-Balkani äh, riike, siis nende olukord on teistsugune, eriti mis puudutab äh, Albaaniat. Euroopa Komisjon on äh, panustanud nii rahaliselt äh, kui ka inimressurssidega selleks, et need äh, riigid liiguksid demokraatia ja õigusriikluse rajale. me soovime anda nende riikide kodanikele kindlustunnet, et Euroopa ei ole jätnud neid üksinda ühte Lääne-Balkani riiki paraku endiselt kõik liikmesriigid äh, ei äh, tunnusta, me räägime siin äh, Kosovost, Makedoonia osas on endiselt käimas nimetüli, nii et me oleme silmitsi mitmete poliitiliste raskustega. tuleb ka tõdeda, et paljudel kodanikel äh, on järjest vähem Euroopa entusiasmi ja vaimustust ja see annab kolmandatele riikidele võimaluse seal piirkonnas oma mõju tugevdada. üheks näiteks on siin Venemaa, aga tuleb mainida ka Türgit ja Saudi Araabiat, kes kõik äh, üritavad Lääne-Balkani riike mõjutada see loomulikult äh, meie tööd lihtsamaks ei tee, sellepärast et need äh, riigid ei ole sisemiselt äh, tugevad. Neil ei ole kindlat haldusstruktuuri, nad on liiga bürokraatlikuks kujunenud. Nende haldusaparaat ei ole tõhus, seal on mitmeid äh, kahtlusi, kui äh, seal on valitsusvahetused, siis äh, see toob endaga alati kaasa väga suure personalivahetuse äh, valitsusstruktuurides, see ei tee komisjoni tööd lihtsamaks, aga igal juhul me peame Lääne-Balkani riikide kodanikele siiski saatma signaali, et nad peaksid kuuluma Euroopasse aga kogu see protsess äh, kestab arvatavasti kauem, kui me esialgu ootasime, enne kui äh, need riigid on liitumisküpsed. kontrollikoja raport annab väga head suunised selleks, äh, mida tuleb teha, mina liitun nende soovitustega raportöörina ja ma arvan, et mitte ainult Euroopa Komisjon, ei äh, pea programme põhjalikult äh, üle vaatama, vaid ka liikmesriigid ja välisteenistus peavad äh, kontrollima abi, mida me Lääne-Balkani riikidele anname. Nad peavad täitma tingimused, mis on abi saamisega seotud, võitlus korruptsiooni vastu, head haldustavad ja samuti äh, õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine, inim- ja kodanikuõiguste kaitse. ma arvan, et äh, need tingimused peaksid olema täidetud äh, ka tulevikus abi saamiseks. täheldada tuleb ka seda, et sealsed kodanikud ei äh, tajugi seda, kuivõrd suurte vahenditega me neid teel Euroopa Liitu toetame, me peame tegema enamat, et meie antud abi oleks nähtavam, see on eelkõige Euroopa Komisjoni ülesanne, aga loomulikult ka sealsete valitsuste ülesanne, et nad äh, selgelt toonitaksid äh, kuivõrd tugevalt Euroopa Liit neid on aidanud, aitab ja ma arvan, et ka tulevikus äh, aitamist jätkab. see ei ole siin mingisugune ühepoolne abi, samas see, kes abi saab, peab omalt poolt ka midagi tegema. ja see nõuab äh, Lääne-Balkani poliitikutelt äh, tegusid seda kõike me ka toonitasime veel kord oma raportis. ma usun, et äh, esinaine ütles äh, täiesti õigesti, et me edaspidigi hoiame asjadel silma peal, me ei taha neid riike kaotada, aga nad ise peavad äh, ka äh, minema sõnadelt üle tegudele, kui nad tõesti soovivad Euroopa Liiduga liituda. suur tänu. niisiis äh, me teame, millised probleemid seal on, me oleme käinud äh, mitmeid kordi Kosovos. me teame, milline on olukord Lääne-Balkanil me oleme nad nii-öelda võtnud oma tiiva alla. aga mind üllatab see, et regionaalabi vahendid ei ole sinna hästi äh, kohale jõudnud ja mind äh, hämmastab ka see, et neil ei ole endise Jugoslaavia piirides äh, rohkem majanduskoostööd, tollivabadust, äh, piiriületuse äh, lihtsustust. on ääretult kahetsusväärne, et seal äh, jooksevad igal pool need riigipiirid, mäed ja jõed takistavad kaupade ja inimeste liikumist ja regionaalsest koostööst on asi kaugel. et keegi sel teemal sõna soovida, sõna ei soovi, mulle tundub jah. niisiis äh, nii see jääb ja annan käesolevaga sõna komisjonile. härra Jung, vanemnõunik, palun. Thank you very much uh,, chair um.... suur tänu, proua esimees, mul on väga hea meel siin olla samuti on hea meel nentida ka seda, et äh, mis äh, huvi on üles näidanud kahe raporti osas, need on tasakaalustatud, konstruktiivsed ja me kindlasti äh, võtame neid arvesse ja hetkel tegelemegi sellega, et raportite soovitusi konsolideerida Äh, välja toodud äh, nõrkused on selged, aga samas ei tohiks me kindlasti unustada ka seda, et meil on olnud võimalik äh, selle toetusega, Euroopa Liidu toetusega mõjutada olukorda juba senini. teekond on olnud raske, on olnud tõhusust, on olnud saavutusi selles protsessis ja seda vaatamata väga rasketele poliitilistele väljakutsetele, mis selles piirkonnas on, mis puudutab äh, sõja poolt jätud, jäetud äh, arme, sõjad jätkuvad, aga seda inimeste peades, mõtetes majandusolukord on olnud samuti väga dramaatiline, arvestades kahe tuhande kaheksanda aasta majanduskriisi, mis Lääne-Balkanit väga olulisel määral mõjutas. kakskümmend protsenti elanikkonnast selles piirkonnas, piirkonnast lahkus majandusnäidikud on väga kehvad, eriti mis puudutab tööhõivet ja just noorte tööhõivet. ehk siis, mis puudutab jätkutegevusi, siis IPA kaks äh, instrument on äh, arvesse võtmas mitmeid tehtud äh, soovitusi Äh, strateegiline kontsentratsioon teatud äh, valdkondadele, millel on keskpika poliitika reformid seotud, mitte ühekordsed projektid, vaid äh, lähtudes riikliku reformikava laiemast perspektiivist ja see on esimene oluline muudatus võrreldes varasema lähenemisega. tulemustele keskendumine on palju äh, konkreetsem, raamistik on tugevam, mis puudutab tulemuste saavutusi ja, ja ka seireraamistik on paika pandud paremini see, kuidas IPA abi rakendatakse, sellega seonduvad modaalsused on muutunud, on tekkinud rohkem vahendeid, sektoriaalne eelarvetoetus on samuti sisse toe-, toodud, aga veelgi olulisem kaudne juhtimisrahastamine riikide enda poolt, mille osas mm, oleme me olnud ettevaatlikumad ja kal-, kalibreeritumad ja selle tagajärjel vähendanud riikide enda poolt hallatavaid vahendeid võrreldes varasemaga. tugevamad tingimused on sisse toodud selleks, et tagada poliitiline panustamine ja kestlikkus ja selle tagajärjel endises Jugoslaavia Vabariigis ja Makedoonias ja Bosnia-Hertsegoviinas on aset leidnud äh, oluline äh, rahastamistasemete vähenemine. tegemist on kahepoolse teemaga, mida nõrgemaks olukord muutub, seda keerulisem on tegutseda ja seda vähem rahastust on. see on selle negatiivne mõju, aga me peame mõtlema, kuidas tegeleda, mis äh, puudutab motivatsiooni paremateks tulemusteks, kaks tuhat kaheksateist on meil ka vastavad, vastav, vastav ähm, meede sees nende riikide jaoks, kes on teinud häid edusamme reformidega ja ka selles osas, kuidas äh, nad on äh, varasemat äh, rahastamist kasutanud. me vähendame ka kavandamise tegevuste ja projektide paikapanemise aega ja rakendamist äh, ja tugev rõhu, tugevam rõhuasetus on paljudele äh, tegevustele. me jätkame poliitilise dialoogi kasutamist, lähtudes stabilisatsiooni assotsiatsiooni äh, lepetest ja kõrgetasemelisest dialoogist selleks, et toetuse saajad äh, reformiksid olukorda ja saaksime ka poliitilise äh, pühendumise selleks, et olukord oleks äh, kestlikum ja elujõulisem. ja lisaks sellele, mis puudutab meie tulemusi kõrgetasemelise korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastast võitlust, siis äh, see tõesti nõuab poliitilist panustamist nii ametivõimudelt äh, kui ka äh, üle pikema aja. palju suurem rõhuasetus on avaliku rahastuse haldamisel, mis tekitab tõsist muret aidata, et äh, oma avalikku rahastust paremini kontrollitakse, on äh, tõsine väljakutse ja ei ole tingimata lihtne. me üritame Euroopa Liidu rahastamist kasutada parimal viisil, samas aga ei näe me alati seda siseriiklikul tasandil ja seetõttu on olnud tegemist äh, olulise Äh, muutusega meie tähelepanus äh, dialoogis äh, IPA kaks osas, mis puudutab põhimõtteid õigusriik, avaliku halduse reform ja majandusjuhtimine, selle osas olen palju rohkem asetanud rõhuasetust ja me oleme valmis toetama rahastust rakendamisreformidele vastavalt vajadusele, lähtudes sellest, et valitsused on valmis pühenduma äh, usaldusväärsel ja kestlikul viisil selleks, et toetada neid reforme. ja lõpetuseks me jätkame Lääne-Balkani riikide ja kodanike toetamist nii läbi poliitilise dialoogi kui ka finantsabi selleks, et äh, Äh, olla kooskõlas Euroopa Liidu standarditega, loomulikult on tegemist ka ettevalmistusega riigi liitumiseks Euroopa Liiduga. piirkondlikule lähenemisele on mitmel korral viidatud, äh, jah, see on ilmunud äh, päevakorda ka poliitilisel tasandil. viimasel nädalal nägime me esimest korda olukorda, kus pärast sõda kuus Balkani riikide peaministrid äh, kohtusid äh, Sarajevos, seda selleks, et arutada, millised on prioriteedid, kuidas on võimalik paremini koostööd teha ja mille osas nad koostööd peaksid tegema. ühenduvuse teema, Berliini protsess on olulised. Berliini protsess äh, minu arvates näitab olulisel viisil pühendumust äh, mida Euroopa Liit äh, säilitab seoses äh, Lääne-Balkani riikidega ja hiljuse siis äh, ülemkogu järeldused viitavad sellele. jah. Lääne-Balkanid on üks majandusruum, üks majandus, üks teadusruum ja me praegusel hetkel koos kohaliku äh, regionaaltegevuse nõukoguga tegutseme selle nimel, äh, mis puudutab lähenemist äh, ühisturu põhimõttest lähtuvalt, me keskendume majandusele ja vabadustele ja paneme paika tegevuskava, lähtudes äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta perspektiivist, mida on võimalik saavutada, mida peaks saavutama, milliseid tegevusi on vaja ja kuidas peaks panustama ning äh, see on ka Itaalias toimuval äh, Lääne äh, Balkani tippkohtumisel Triestes kaheteistkümnendal juulil et äh, saaks tõesti äh, tekitada see nii-öelda majanduste ühenduvus, nähtavus, kas me saame piisavalt äh, infot äh,, oleme piisavalt nähtavad selles osas, mida me teeme seal piirkonnas, ei. ja sellega oleme väga hästi kursis, me arutame seda ja üritame seda parendada selleks, et nähtavus oleks esikohal aga loomulikult seisame silmitsi ka väga paljude, äh, palju äh, väärinformatsiooniga ja faktidega, mis ei ole faktid, äh, mida teatud teised huvid riikide sees, aga ka väljaspoolt ära kasutavad ja tegemist on tõsise väljakutsega. aga jah, meil on vaja nähtavust ja see on, puudutab osaliselt ka kannatlikkust ühenduvuse valdkonnas. näeme, hakkame nägema ehitusprojektide äh, mõju äh, transpordiinvesteeringute, mille osas on äh, viimasel kahel aastal kokku lepitud koos rahvusvaheliste äh, institutsioonidega rahastamiskavast lähtuvalt, mis on platvorm selleks, et äh, rahastamine konkreetselt äh, Lääne-Balkani riikide ühendamisele sisse tuua ja ühendada see TNT koridoridega ja lõpetaksin sellega ja jään ootama meie tihedat koostööd selleks, et Lääne-Balkani riigid äh, õiges suunas liiguks, aitäh! Äh, suur tänu! ja ma kinnitan äh, teile, et me oleme siin komisjonis teie poolel, aga kui regionaalne majanduspoliitiline koostöö seal ei toimi, siis ähm, see on ka tõelise koostöö lakmustestiks nii-öelda, et kui nad ei suuda naabritegagi koostööd teha, kuidas siis äh, peaksid nad olema võimelised äh, koostööd tegema Euroopa Liidus? Äh, härra Salafranca, palun, teil on sõna. suur tänu, proua esimees ma tahtsin rõhutada seda, mida teie just ütlesite. raportöör härra Zeller, Euroopa Kontrollikoja esindaja, ta ütles, et see võib olla üks tema viimaseid külaskäike Euroopa Parlamenti. igal juhul oleme me näinud ja konstruktiivselt näinud seda, kui oluline piirkond Lääne-Balkan on ja kui keeruline see olukord, ütlesite väga sobivalt, äh, proua esimees, täiskogul kiitsime me heaks, et äh, et asjad on käivitunud äh, piirkonnas, valimisprotsessid ja ka täiskogul kuuleme me teise viie riigi kohta infot lisaks siis varasemale Montenegrole assotsiatsioonileping on juba alla kirjutatud. raportöörile ja kontrollikoja esindajale tahaksin öelda, et arvestades seda väga rasket aega, oleme me siiski panustanud väga suure hulga raha, kaks tuhat neliteist viis miljardit eurot. ja ma arvan, et me peame mõist-, mõtlema sellele, kuidas me kohapeal oma esindatust saame parendada mitte ainult tagada, et meie põhimõtteid tõsiselt võetakse, komisjon on selgitanud, mida nad regionaalkoostöö osas teevad seoses reformidega, mida on vaja, kas tegemist on korruptsiooni või hea haldusega, aga ka selles osas, kuidas me koostööd teeme. me ei saa oma mõju kaotada, tegemist on väga, Euroopa Liidule väga tähtsa piirkonnaga ja väga palju on veel võimalik ära teha, et olukorda parendada et tagada, et Euroopa Liidu mõju selles lähedases piirkonnas säiliks. komisjon rääkis aga õigustatult äh, nähtavusest. proua esimees, eile arutasime ka nähtavust äh, seoses Euroopa Parlamendi esindatusega ja sellega seoses, mida me teeme. aga väga oluline on see, mis puudutab äh, Lääne-Balkani strateegilist tähtsust ja arvestades tõsist majanduslikku mõju äh, jõupingutusi, mis me teeme selles piirkonnas, siis nagu härra Zeller ütles, ja mida on kinnitanud ka Kontrollikoja raport, et äh, tõsised äh, jõupingutused peavad jätkuma, aga nagu raportöör on öelnud, siis on meil võimalik asju parendada, arvestades, et komisjon on äh, näinud raskusi näiteks ka äh, Äh, personali osas ja on teatud ka kärpeid, aga me teame, et kõik peavad tegema täiendavaid jõupingutusi selleks, et tagasi, et see strateegiliselt tähtis partner maailmas saaks abi ja et me kasutaksime äh, õige, õigel viisil meiepoolseid äh, vahendeid. tegemist on ka põneva aruteluga ja jään ootama tulevikku, aitäh! <clears throat> Thank you, madam chair um.... suur tänu, proua esimees. jah, ka mina tahaksin tänada Kontrollikoda eriti härra Vasakast selle väga, väga tähtsa dokumendi eest. täpselt nii, nagu härra Salafranco, kellel on väga pikaajalised kogemused välisküsimustes, rõhutas siis me peame olema veelgi tähelepanelikumad selle piirkonna suhtes. see, miks ma sõna palusin, on järgmine. mulle ei meeldi see tagantjärele tarkus aastaid tagasi ja, ja ma pean ikkagi olema see tagantjärele tark ja selle ära ütlema, me kulutasime paarsada miljonit eurot riigi kohta ja igas mitmeaastases finantsraamistikus üks koma viis miljonit ja kui ma nüüd hästi mõtlesin, siis oli see kogu seitsmeaastase perioodi kohta. minu tagantjärele tarkus on järgmine kakskümmend viis aastat tagasi äh, käsitlesime seda teemat ja kui me oleksime süstemaatiliselt ja sidusalt oma raha suunanud äh, selleks, et harida lapsi Balkani piirkonnas, siis äh, need lapsed, kes siis sündisid, kui äh, sõjad käisid ja kui äh, riik äh, kokku kukkus, Need äh, lapsed on nüüd äh, hakkamas vastu võtma ja kandma ühiskonnas vastutust ning paari aasta pärast äh, on, täidavad nad väga olulisi rolle vastavates riikides. ehk siis minu idee on selles, et arvestades neid väheseid ressursse, mida meil on võimalik igasse sellesse riiki suunata, peaksime me üritama olukorda mõjutada selleks, et et rohkem mune ühte korvi panna. ehk siis, kui me raha õhku viskame ja paar münti iga asja peale läheb, aga ülejäänud kõik bürokraatiale, siis ei saa me mingeid tulemusi. peale kahtekümmend viit aastat räägime me jälle sedasama juttu. ehk siis tahaksin öelda, et kunagi ei ole liiga hilja alustada ja ma arvan, et me tõesti peaksime keskenduma sellele, et rohujuure tasandit kujundada. me ei suuda äh, patsienti, patsienti ravida, kellel on äh, vähk juba aastakümneid olnud. me peame vaatama tulevikku ja toetama järgmist põlvkonda selles piirkonnas, kui me saame, me saame teha ja anda oma panuse juhul, kui me oleme huvitatud nende tulevikust, aitäh. niisiis. jah, Petri. Ah. see komisjon oli Euroopa ülesehitamise agentuuri viimane fänn veel, sellepärast et see agentuur viis äh, kiiresti läbi projekte pärast äh, sõdu ja siis see ebasegastel asjaoludel äh, saadeti laiale. ja kui ma kuulasin, millised probleemid seal agentuuril olid, et Euroopa Liit äh, keeras neil lõpuks äh, elektri äh, kinni ja seal oli suur korruptsiooniskandaal, siis olukord oli lihtsalt niivõrd kohutav Balkanil, erinevates riikides loomulikult erinevalt, ja probleemid erinevate rahvusrühmade vahel olid äh, samuti väga teravad praeguses olukorras, äh, võib öelda, et äh, tingimused on lausa paradiislikud võrreldes äh, varasema ajaga, kuigi me ei tohi loomulikult olla rahul sellega, mida me oleme saavutanud, aga komisjoni abil, Euroopa Liidu abil saavutati tõesti väga palju ilma Euroopa Liiduta näeks olukord Balkanil hoopis teistsugune välja. siin tuleb ikkagi selles mõttes ka tõde välja öelda, et me siin valele teele ei kalduks ma arvan, et Euroopa Liit võib olla uhke selle üle, mis me oleme saavutanud, aga me ei tohi olla saavutatuga rahul, meil on veel pikk tee käia ma arvan, et äh, rahvusrühmade leppimise küsimus äh, jääb äh, väga oluliseks, aga me peame olema tänulikud juba väikestegi edusammude eest. tagasiside on olnud erinev, aga meil kõigil on siin omad ülesanded teha. meie komisjon saadab juulis äh, sinna ilmselt viieliikmelise delegatsiooni. Poolas me oleme kolmekesi. ja kutsun kõiki kolleege üles ka Poola sõidus osalema. Poola on kõige suurem äh, netosaaja Euroopa Liidus ja kuidas me saame siis kolmekesi ainult sinna minna? niisiis äh, ma saadan hiljem ka e-kirja selle kohta ma tõesti ootan, et meie liikmed näitaksid üles äh, suuremat äh, huvi et äh, sõita suuremasse neto saajasse, olgugi et see sõit on jah, nädal pärast lihavõtteid ja võib-olla inimestel on seal muud reisiplaanid või muud plaanid, aga ikkagi, et säilitada meie komisjoni usaldusväärsus, me peaksime tegutsema, inimesed loodavad meile, me saame päris palju fännikirju ja me peaksime tõesti oma rolli siin Euroopa Liidu üldises struktuuris täitma. härra Seller, kas te soovite veel sõna võtta? Äh, seoses sellega, mis öeldi või olete rahul kuulduga. tundub, et te olete rahul kuulduga, nii et ma tänan äh, kolleeg Fasakast. Äh, aga siiski kolleeg Seller soovib veel sõna. ja mis puudutab nüüd esinaise reklaamkõne, siis kui me sõidame riikidesse nagu Poola, mis on transpordi mõttes lihtsasti äh, ligipääsetavad, siis ehk me võiksime minna äh, Poolasse komisjonide nädalal, mitte rohelisel nädalal. mis puudutab nüüd Balkanit, siis äh, kolleegid Salafranco ja Sarvanmaa kommentaarid olid täiesti õiged ja noh, muidugi lootust sureb viimasena aga kui ma vaatan sealseid äh, poliitikuid, äh, siis äh, jah, mul küll kipub see lootus juba kaduma. Petri juhtis tähelepanu sellele, et me peaksime tugevdama ehk rohkem teatud konkreetseid programme, näiteks Erasmuse programme noortele ja me peaksime koha peal ka Euroopa Liidu poolt tehtut rohkem presenteerima nii et inimesed ei kaotaks koha peal usku meisse. praegu on olukord küll väga keeruline, kui inimesed äh, kuulavad ainult äh, oma poliitikuid. ja tõesti, kuldsed sõnad, ma tänan härra Fasakust ka, arvatavasti me kohtume veel teiega Te peate ju äh, ühe raporti meile veel ette kandma, see oli Moldova teemal, kui ma õigesti mäletan. kõneleja ilma mikrofonita. jah, ma töötan Türgi raporti kallal ja kuulasin äh, siin konkreetselt ka teie raportööri kommentaare, mis puudutasid äh, Türgit. käisin hiljuti Ankaras, kohtusin seal valitsuse ja parlamendi esindajatega, kes on endiselt huvitatud koostööst Euroopa Liiduga, aga ma olin väga üllatunud selle üle, mis toimus eelmisel septembril Belgradis, seal kõik riigid äh, kurtsid, et Euroopa Liit ei ole eraldanud äh, piisavalt raha, nad kurtsid, et äh, raha ei ole eraldatud nii palju, kui oleks vaja ja me peaksime tõesti toonitama, et äh, me oleme eraldanud selle raha, et te läheneksite Euroopa Liidu standarditele, liiguksite edasi äh, ja teatavad äh, jätkusuutlikud tulemused peaksid olema ka selle raha kasutamise tulemuseks, niisiis ma hea meelega tuleksin teiega juunis või juulis kaasa. oleme siis käesoleva päevakorrapunkti ammendanud äh, teid me ilmselt veel näeme, härra Fasakas, nii et ma teile veel head aega lõplikult ei ütle ja nüüd äh, läheme edasi päevakorrapunkti number seitse juurde. uuring käitumisjuhendite huvide konfliktide kohta eri valitsemistasanditel. see puudutab Euroopa Liidu rahade haldamist äh, koha peal Loomaier Sants on siin äh, raportöörid. tere tulemast siia komisjoni. meie raportööriks on kolleeg äh, Labajova. ma teen äh, sissejuhatuse teemasse või teie teete sissejuhatuse ja palun sure.. Uh... suur aitäh, lugupeetud esinaine tere ka äh, ettevõtte esindajatele ja asutuse esindajatele. ma tahaksin täna rääkida äh, käitumisjuhendite ja huvide konfliktide kohta eri valitsemistasanditel. ma tahaksin öelda, et Euroopa Liidu äh, rahade hea juhtimine on eelarve kontrolli komile, komisjonile väga suureks mureküsimuseks. avaliku halduse küsimused ja nende edukas toimimine on väga oluline selleks, et mitte keegi ei sekkuks Euroopa Liidu rahade äh, heasse käsitlemisse. ma usun, et äh, läbipaistvuse järele vajadus on tugevnenud eriti just viimastel aastatel, kui ettevõtjad äh, ei sisene mitte ainult kohaliku tasandi poliitikasse, vaid ka Euroopa tasandi poliitikasse. mina ise olen ka üks näide selle kohta ja mina olen Äh, äh, ärisektorist tulnud, ettevõtlussektorist tulnud poliitikasse ja seetõttu on see teema minu jaoks väga huvitav ja lisaks huvide konfliktide ähm, analüüsimine ja lahkamine on aset leidnud korduvalt. OECD on tulnud välja juba instrumentidega, millega avalikus sektoris peaks äh, huvide konflikti suutma lahendada. kahekümne seitsmeteist, kahe tuhande seitsmendal aastal komisjon viis läbi võrdleva uuringu, mis puudutab äh, Euroopa Liidu äh, avaliku sektori töötajate huvide konflikti küsimus kahe tuhande kaheksandal aastal äh, Rahvusvahelise Valuutafondi äh, sõltumatu üksus viis läbi uuringu eetilistes küsimustes äh, ja huvide konfliktis IMF-is kahe tuhande üheksandal aastal meie komisjon, kontkomisjon tellis uurimise, mis puudutas käitumisjuhendit volinikele, mille eesmärgiks oli parandada äh, tõhusust. Äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oli järeluuring ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Baseli ülikool uuris huvide konflikti küsimus mm, ettevõtete juhtimises ja globaalses juhtimises. seda on väga palju juba uuritud, nagu te näete aga eelarve kontrolli komisjon Euroopa Parlamendis küs-, palus siiski veel ühte uuringut, äh, sellepärast et me tahtsime analüüsida ja võrrelda erinevaid äh, käitumiskoodekseid, käitumisjuhiseid kõrgetel juhtimistasanditel, nii riiklikul kui piirkondlikul tasandil ja seda siis Euroopa Liidu äh, rahade jagatud kasutamise valdkonnas. jah siin keskendutakse ka äh, huvide konflikti reguleerimisele ja seadusandluse olemasolule ning sellele, äh, kas äh, käitumisjuhiste olemasolek Ähm, huvide konflikti korral on kõige parem viis seda probleemi lahendada. lisaks sellele me oleme mm, palunud välja tuua ka parimad tavad, mis on riiklikel ja kohalikel tasanditel välja töötatud, mis tulenevad olukorra analüüsimisest. see on olnud meie eesmärgiks. ma usun, et see uurimus tegelikult ähm, andis vastuse paljudele nendele eesmärkidele ja nüüd ma annaksin sõna autoritele, ma pean ise ütlema, et äh, minul endal on väga konkreetseid teemat ja süvitsi minevaid küsimusi, mõnedes valdkondades ma tahaksin rohkem informatsiooni, jätan need küsimused äh, selleks ajaks, kui me oleme kuulanud ära ettekande ja liigume küsimuste vooru juurde. suur aitäh, äh, ütleb proua esinaine ja annangi äh, seega sõna selle uurimise läbiviijatele, kes soovib alustada. suur aitäh et te andsite meile võimaluse tutvustada seda uurimist, mille pealkiri on käitumisjuhised ja äh, huvide konflikt äh, mis tahes juhtimistasandil Euroopa Liidu vahendite haldamisel. selle uuringu eesmärgiks oli äh, vaadata, kuidas Euroopa Liidu rahade jagatud juhtimises kaasatud osapooled Äh, lahendavad neid probleeme, tänane ettekanne koosneb neljast osast, kõigepealt äh, uuringu konteksti lühike tutvustus, pärast seda minu kolleeg äh, räägib tõhususest, headest tavadest ja soovitustest. pärast ettekannet ootame me põnevusega teiepoolseid küsimusi, et neile omalt poolt vastata, aitäh! see uurimus viidi läbi kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta septembrist selle aasta jaanuarini nagu eelnevalt juba uuriti, siis äh, reguleerimisala keskendus äh, või ulatus äh, keskendus paljudele eesmärkidele, nii pehme kui tugeva õiguse instrumentidele, keskenduti ka piirkondlikule ja kohalikule tasandile, mis on eriti just haavatavad huvide konflikti probleemist keskendusime huvide konflikti ärahoidmise valdkonnale, Euroopa Liidu rahade jagatud juhtimise valdkonnas, eriti Euroopa Regionaalarengu Fondi rahade ja Euroopa Sotsiaalfondi rahade kontekstis. me keskendusime eh, huvide konfliktile, mis mõjutab eh, seirekomisjoni liikmeid ja sõltuvalt siis riiklikust kontekstist Need seirekomisjonid koosnevad erinevate sidusrühmade esindajatest, esifondidest, Äh, see hõlmab riiklike ja piirkonna tasandi äh, esindajad, aga ka muid partnereid äh, ja see puudutab ka temaatilisi eksperte, näiteks teadusuuringute innovatsiooni valdkonnas, keskkonna valdkonnas, soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ning huvide konflikti mõju, mis mõjutab neid liikmeid, on seotud regulatiivraamistikega ja seal ette nähtud e-, eeskirjadega millega tuleks ennetada sellist olukorda. toon näite Äh, näiteks seirekomisjoni liige, kes esindab äh, ühte piirkondlikku äh, VKE-de assotsiatsiooni, tegemist on sotsiaalmajandusliku partneriga, võib olla samal ajal ka ettevõtte omanik ja võib seeläbi kogeda huvide konflikti, kui ta toetab Äh, hanke väljakuulutamist äh, sellisel viisil, mis annab eelistuse tema oma ettevõttele selles protsessis. Äh, me anname aru endale, et see on just selline olukord, kus Äh, äh, see oht varitseb ja täna ei ole sellele piisavalt tähelepanu veel pööratud. ja seetõttu me keskendusime oma uurimuses kolmele olulisele küsimusele, nimelt see, mis on juba olemas Euroopa Liidu rahastuse kontekstis huvide konflikti ennetamise valdkonnas ja mida veel teha oleks vaja Eh, me viisime läbi eh, intervjuud osapooltega ja ehm, kontoris ehm, andmete põhjal eh, viisime läbi ka analüüsi ja ehm, me tegime koostööd Olafiga, Euroopa Ombudsmaniga, kodanikuühiskonna organisatsioonidega, komisjoni erinevate osakondadega ja saime tagasisidet seitsmeteistkümnest eri liikmesriigist juhtumiuuringust ja näete, millised ähm, riigid olid kaasatud ja nüüd teine küsimus, kas see töötab, kas see toimib, mis on paika pandud, me keskendusime seitsmele liikmesriigile, viisime läbi intervjuud ja äh, uuringu ja keskendusime huvide konflikti poliitikale Euroopa Liidu ja Norra äh, kontekstis huvide konflikt äh, ja äh, selle mõju äh, partnerlusele EFI fondide all Äh, siin me hõlmasime oma uuringus erinevad liikmesriikide poolt äh, antud vastused ja komisjoni poolt välja öeldud, komisjon on tulnud välja erinevate dokumentidega selleks, et aidata äh, võidelda pettusega, tuleb välja tuua ka selle, et huvide konflikti esilekerkimise kontekstis tuleb mainida, et kahe tuhande kümnenda aasta, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta pettuse vastase võitluse raamistikus ei mainita seda, Äh, kontseptsiooni, aga hiljem seda mainitakse, suunisdokumendid mainivad seda ka. oluline on mainida ära ka see, et esmajoones keskendutakse sellele teemale avalike hangete valdkonnas äh, ja avalikest hangetest väljaspool äh, mainitakse huvide konflikti ainult kaudselt. me keskendusime äh, sellele, et aidata liikmesriike võidelda äh, peetuse vastu äh, avalike hangete valdkonnas ja me püüdsime aidata võidelda ka huvide konflikti esinemise vastu komisjon on jõudnud äh, paljude osapoolteni seminaride abil ja ka muude instrumentide abil ja me vaatasime, millised on liikmesriikide vastused selleks, et äh, hinnata, kuidas EFSI fondide all äh, huvide konflikti teemaga tegeleda ja minu kolleeg räägib sellest täpsemalt, jah. suur aitäh, mul on väga hea meel siin olla ja läheme räägime, läheme edasi ja räägime nüüd selle uuringu sisust enne aga ma tahaksin rääkida mõne sõnaga huvide konflikti reeglite tõhususest, selleaastaste poliitikate tõhususest. ma tahaksin kõigepealt omalt poolt esialgsed märkused välja öelda. mina ise alustasin huvide konflikti küsimuses tööd umbes viisteist aastat tagasi tol ajal, kui me mm, selle teemaga tööd tegime, oli huvide konflikt võrdlemisi abstraktne nähtus äh,, ei olnud äh, õigusakte, mingisuguseid tegevushuvi koodekseid, mis oleks äh, välja olnud tööstatud äh,, auditeerimiskomiteed, eetikakomiteed, mitte midagi sellist ei olnud tollal olemas ja selle aja jooksul on eetika, väärikuse ja huvide konflikti küsimused äh, on muutunud väga oluliseks. me oleme näinud, äh, et järjest rohkem on õiguslikult siduvaid reegleid ka rahvusvahelisel tasandil sellel vallal, selles vallas ka ähm, Euroopa tasandil ja riiklikul tasandil on need ka olema, olemas ja oma uuringus me nägime, et need on tegelikult paika pannud ka juba kohalikul ja regionaalse, äh, regionaalsel tasandil, see tähendab seda, et ei ei ole mingit puudust seaduslikult siduvatest instrumentidest selles vallas. ja nüüd me peame äh, edasi liikuma nende käitumis äh, juhimiste, juhi, juhendite teema juurde, ka äh, selle teema olulisus on viimastel aastatel plahvatuslikult kasvanud Äh, ei ole mingit sektorit äh, või äh, elukutse valdkonda, kus ei oleks mingisugust eetikakoodeksit või käitumisjuhendit. Nende arv on ka meeletult kasvanud. aga samas on olukord selline, et need dokumendid võetakse vastu, aga nad jäävadki paberile ainult. kuid need on siiski olulised instrumendid võitluses korruptsiooni ja huvide konflikti vastu mainiti ka seda, et suunised on olemas, instrumendid on olemas olukorra parandamiseks selles valdkonnas. me uuringus nägime ka seda, et on tohututes kogustes toolkit'e, instrumente selles valdkonnas juba olemas, mida viisteist aastat tagasi meil ei olnud, näiteks OECD toolkit'ide komisjoni omad, need on väga võrratud dokumendid, küsimus muidugi on, on siin selles, kas nad tegelikult ka ellu rakendatakse. ka eetikakomisjon organisatsioonide teema on üsna sarnane kõik eh, ametnikud, kes selle teemaga tööd teevad, ka need on võrdlemisi uued arengud. järjest rohkem keskenduvad nad oma töös rakenduslikule poolele. mõned aastad tagasi huvide konflikt oli vaid sümboolne poliitika, võeti vastu mingisugune määrus, koodeks või muu dokument ja sellega asi piirduski äh, In äh, huvide konflikti puhul mingit eh, ellurakendamise tööd tegelikult nende dokumentide baasil ei tehtud aga nüüd me näeme, et seda on hakatud tegema eh, ja eh, seda me näeme eriti just avalikustamise valdkonnas, loodud on registreid ja nii edasi. ka läbipaistvus on suurenenud võrreldes varasemaga, meedia kajastus on intensiivistunud jah, äh, meedia räägib asjadest rohkem, äh, aga äh, räägitakse skandaalidest samamoodi ja see on seotud omakorda jälle usalduse küsimusega ja see on, toob mind nüüd tõhususe küsimuse juurde. me oleme viimase viieteistkümne aasta jooksul näinud seda, et huvide konflikti poliitikad ja reeglid on muutunud järjest olulisemaks. Nad on muutunud järjest populaarsemaks mõnedes riikides on näha, et selles valdkonnas ollakse väga aktiivsed. hoopis äh, teistsugune küsimus on aga see, kas need poliitikad ja meetmed, mis on vastu võetud, on ka tõhusad, kuidas seda tõhusust mõõta äh, vastavalt äh, kõige hiljutisematele avaldatud andmetele ja uuringutele ei ole mingeid tõendusmaterjale selle kohta, et pettuse tasemed vähenevad, ei, pigem hoopis vastupidi, need tõusevad ja võib tekkida küsimus, et kas korruptsioonivastased ja huvide konflikti vastased reeglid on tõesti tõhusad või mitte, ma rääkisin, et järjest rohkem on koodekseid, reegleid, eeskirju. loomulikult mida rohkem teemasid huvide konfliktina defineeritakse, seda rohkem seda valdkonda reguleeritakse, mida rohkem on ka poliitikaid, instrumente, mis tegelikult on positiivne me oleme sellega kõik kindlasti nõus. aga mida rohkem neid reegleid, eeskirju on, seda rohkem äh, saab neid ka rikkuda. ja mida rohkem neid äh, rikutakse, äh, seda rohkem antakse sellest teada, seda avalikustatakse ja skandaalid paljastatakse ja seda rohkem tekib jälle usaldamatust. huvide konflikt ja selle vastu võitlemine on midagi, mille eesmärgiks on luua usaldust Äh, kuid tegelikult me räägime siin siiski põhimõtteliselt usaldamatusest ja usaldamatuse poliitikast. meie tegevus peaks suurendama äh, usaldust, äh, väärikust, aga samal ajal nad pidevalt siiski tekitavad ka usaldusma-, usaldamatust, sellepärast et mida rohkem on reegleid, nagu ma ütlesin, seda rohkem neid rikutakse, seda rohkem tekib usaldamatust selles ringis ma ei hakka äh, nende koodeksite tõhususest praegu oma slaidil rääkima äh,. ma ütlesin, et väga palju erinevaid koodekseid on olemas äh,, neid on tõesti väga palju äh, organisatsioonides äh,, mm, äh need on koostatud poliitikutele, riigiteenistujatele, mis tahes valdkonnas, mis tahes sektoris, kuid sellele vaatamata on endiselt veel väga palju lahtisi küsimusi, mis puudutab nende koodeksite mm, tõhusust ja nüüd ma omalt poolt siin lõpetan ja äh, liigun edasi sisu juurde, mis meie äh, uuringul oli kui me räägime huvide konfliktist, siis oluline on teada, kui suur see probleem on. aga probleem seisneb selles, et me ei tea seda, me ei tea probleemi usa-, ulatust, me oleme tõesti viinud läbi väga palju uuringuid, analüüsinud seda olukorda, kuid me oleme saanud väga-väga vähe informatsiooni huvide konflikti mm, probleemi ulatuse kohta. miks see nii on? sellepärast, et praegusel hetkel huvide konflikti valdkonnas väga, väga palju seiretööd ei tehta korruptsioonivastase võitluse ja pettusevastase võitluse mm, valdkond on pide-, pidevalt ähm, suurenenud, sellega tegeletakse järjest rohkem, kuid huvide konflikti ähm, valdkonna monitoorimist ei toimu Olafiga me oleme olnud ähm, kontaktis, aga nemad on öelnud, et ei, me ei tegele sellise seirega, ei Euroopa tasandil, riiklikul tasandil samamoodi, huvide konflikti valdkonnas äh, keegi ei vaata, mis toimub äh, riiklikul tasandil, regionaalsel, kohalikul tasandil samuti mitte. ja see on sarnane sellega, mis puudutab äh, raha küsimust ja rahade kasutamist huvide konflikt spordi valdkonnas seiramine, järgimine on tegelikult iga komisjoni kohus, see on äh, eneseregulatsioon. Äh, tegelikult ei ole väljaspoolt tulevat äh, sõltumatut hindamist selle koha pealt, mida nendes komisjonides tehakse, aga praegune süsteem ei tööta. ja see oli info, mille me saime tänu tööle koha peal, rääkides inimestega ja mitte tänu andmetele, sest et andmeid lihtsalt ei ole me rääkisime äh, paljude komisjonide esimeestega ja komisjonide esimeesed olid sageli väga sõbralikud ja andsid meile komisjonide kodukorra tutvumiseks ja nende komisjonide kodukorras oli ähm, peaaegu alati ähm, viide ka huvide konfliktile, kuid äh, hoopis äh, teisest ooperist on see, kas huvide konflikti küsimust arutatakse, kas neid reegleid jõustatakse ja jõustamist järgitakse nendes komisjonides ja meie saime informatsiooni selle kohta, et enamikes riikides, enamikes komisjonides seda ei tehta. ehk siis äh, kodukorrad on kõigil väga toredad äh, Äh, mõnes riigis võivad olla üksikasjalikumad kui teises, kuid kui me räägime nende komisjonide igapäevategevusest, siis tegelikult neid reegleid ellu ei rakendata. Äh, need ei ole ka väga läbipaistvad, äh, me nägime väga vähe protokolli selle koha pealt, kas huvide konflikti küsimust päevakorras kajastatakse, kas neid koosolekutel arutatakse, kas arutatakse seda, kas huvide konflikt on aset leidnud, kas põhimõtteid rikutakse või mitte, ei. seda põhimõtteliselt ei tehta meie esimene järeldus on see, et eneseregulatsioon ei toimi, huvide konflikti äh, olukorda tuleks seirata sõltumatute äh, organite poolt nendes komisjonides Äh, ma vabandan, see kõik kõlab väga teoreetiliselt, aga nendes komisjonides peaks olema rohkem teadlikkust selles valdkonnas, eetilist äh, tegevust selles valdkonnas, jah, loomulikult äh, esimehed vastutavad nendes komisjonides kodukorra reeglite järgimise eest, kuid reaalsus on selline, et väga sageli esimehed ei keskendu huvide konflikti küsimusele. ja siinkohal on oluline küsimus see, miks miks äh, huvide konflikti küsimusi ei arutata. enamikel juhtudel peitub põhjus mitte selles, et need inimesed oleksid halvad inimesed, äh, kes tahavad äh, seda teemat lihtsalt kõrvale jätta, ei enamikel juhtudel on põhjus selles, et esimees ja liikmed alahindavad äh, Eh, neid probleeme, väljakutseid, eh, mis on seotud huvide konflikti küsimusega. Eh, nad taluvad seda huvide konflikti probleemi, nad leiavad, et see on liiga keeruline teema, mida arutada ja lahata ja loomulikult on see väga aeganõudev arutelu. Neil on vaja rohkem aega oluliste teemade arutamiseks, sisuliste teemade arutamiseks Nende komisjonide esimehed on väga äh, olulised, neil on oluline roll täita ja meie leiame, et need esimehed peaksid äh, kandma rohkem vastutust äh, siin valdkonnas, nad peaksid liikmete teadlikkust suurendama huvide konflikti valdkonnas ja nüüd olen ma põhimõtteliselt oma jutuga taas algusesse jõudmas poliitilises elus, poliitilises mm, keskkonnas, kui me räägime legaalsusest, siis eh, viimastel aastatel on huvide konflikti küsimus olulisel määral muutunud. Eh, huvide konflikt on muutunud selliseks poliitiliseks valdkonnaks, kus toimub väga palju tegevust, aga eh, kui me räägime oma komisjonidest tõukefondide valdkonnas, siis reaalsus on hoopis midagi muud. huvide konfliktist ei räägita praktiliselt üldse, aitäh! um,. Yeah, uh, thanks also for my. suur tänu ka minu poolt meid siia kutsumast. ma üritan jätkata Kristof Tenke poolt välja toodud analüüsiga ja räägin ka headest praktikatest, mis me tuvastasime oma uuringu käigus. ma arvan, et me peame siin slaidides nüüd natukene äh, edasi liikuma, paluks äh, slaid number üheksa. kas see inimene, kes slaidide eest vastutab, võiks natukene edasi kerida? niisiis, nagu me kuulsime, siis äh, andmeid on äh, vähe ja eriti just äh, nendel juhtudel, mis tundusid olevat äh, head näited, on oluline kasutada proaktiivset lähenemist, on oluline kaasata väliseksperdid. Äh, tuleb kohe kontrollisüsteemis olevad äh, vead identifitseerida ja tuleb äh, kontrollida abil riske ennetada. niimoodi, et meil on vastu võetud äh, vastavad vahendid, nagu näiteks vilepuhujate poliitika, nii et juba varases staadiumis on võimalik äh, riskid ja ohud identifitseerida. tähelepanu on juhitud ka sellele, kuivõrd äh, oluline on äh, hoida silma peal äh, sellel, millised standardsed protseduurid võivad negatiivselt mõjutada kogu programmi tsüklit. iga kõrvalekalle peab olema kaasatud, iseasi on see, kas see toob endaga kaasa mingi äh, huvide konflikti või mitte. meil on üldisest kontrollist ja jälgimisest äh, puudu. meil äh, tuleks oma kasutatavaid vahendeid tõhustada meil olid ka kahtlust äratavate juhtumite puhul äh, lisakontrollid ähm, välja pakutud ehk siis sõltumatu äh, audit, sõltumatute ekspertide kaasamine oleks siin väga oluline programm ja me peaksime nende programmide kontrolli suurendama mis on seotud kõrge riskiga valdkondadega nagu äh, riigihanked ja programmid, äh, mis on äh, seotud siis konkreetselt alltöövõtmistega ja muuga niisiis oluline on äh, siin nende innovatiivsete vahenditega edasi minna, et äh, leevendada tulevikus tekivaid huvide konflikte. niisiis, me leidsime, et äh, näiteks EA puhul on oluline tähelepanu juhtida riskihaldajatele ja mm, sektoritele, tuleb vaadata individuaalseid programme kogu äh, projekti äh, tsüklis, et saada see üldine teave. loomulikult, äh, kui ähm, avaldatakse kõik äh, andmebaasid, siis see on samuti tähtis ja avaldatud info peab sisaldama kõiki dokumente, mis võivad viidata mõningatele huvide konfliktidele, aga siiski on tegemist kumulatiivsete juhtumitega meil on võib-olla piiratud arusaamine huvide konfliktist, miski võib tunduda süütu, aga teatud mõjud võivad siiski konflikti võimendada. see info peab kõik olema kaasatud kõikides äh, protokollides, mis puudutavad äh, kontrolli ja raporteerimist, äh, peavad olema vastavad aspektid sees ja need protokollid tuleb äh, sõltumatult üle vaadata. niisiis, oluline on, et inimesed järgiksid proaktiivset äh, reeglitest kinnipidamise kultuuri ärihuvide järgimisel, meil tuleb äh, panustada väljaõppele ja informeerimisele, me ilmselt peame kaasama väliseksperte ka vastavate poliitikate väljakujundamisesse. meie ühiskonnad äh, arenevad, tehnilised äh, vahendid arenevad ja potentsiaalsed huvide konfliktid koos nende arengutega, nii et me ei saa istuda loorberide peal välja töötatud äh, reeglite osas. nii et need on need põhilised äh, soovitused, mis mul oleksid äh, teha ja suur tänu tähelepanu eest. tänan väga huvitavate mõtete eest. see on tegelikult enam, kui ma oleksin oodanud me peame välja töötama sellise parimate praktikate juhise ja nüüd on sõna raportööril. suur tänu, mul on hea meel, et te seda uuringut äh, väga hindate, selle taga on palju tööd ja suur tänu äh, teile, noormehed, tehtud töö eest. mul on mõned äh, konkreetsed küsimused, ma ei tea, kas te saate täna vastata, aga need on Need teemad, mis mind huvitavad kõigepealt äh, leheküljel viiskümmend kolm. seal te näitate, et võib olla teatav äh, seos äh, huvide konflikti taseme ja avalike institutsioonide usaldamise vahel. riikides, kus on usk süsteemi tugev, on võimalik kasutada pehmemaid vahendeid, näiteks suuniseid. aga mida teha, et äh, muuta seda usalduse taset Euroopa Liidus, väga lihtne küsimus. ja mul on neli küsimust. teine. lehekülg viiskümmend neli seal te tsiteerite tööhõive peadirektoraati ja te ütlete, tsiteerin, kuna Euroopa Liidul on piiratud pädevus korruptsioonivastases võitluses ja huvide konfliktide vastases võitluses, siis Euroopa Liidul on ainult äh, piiratud vahendid kasutada teatud fondide osas. mida te teete selleks, või mida te pakute välja selleks, et me saaksime Euroopa Liidu pädevusi suurendada, aga samas ei äh, rikuks me riikide lähimuspõhimõtet? näiteks Euroopa Liidu poole rahastamine ilmselt ei oleks äh, liikmesriikide poliitikasse sekkumine, nii et me peame need kaks asja tasakaalu saama, mida te siin arvate. ja kolmas küsimus lehekülg kuuskümmend viis, äh, tsiteerin teie kokkuvõtet. me saame eelkõige aidata neid inimesi, kes soovivad suuniseid, kuna nemad tegutsevad eetiliselt. see ei ole eriti kasulik meie komisjonile. avalik äh, teenistuja, kui ta tahab tegutseda ebaeetiliselt, siis äh, käitumiskoodeks seda arvatavasti ei takista kas te arvate, et äh, huvide konfliktide vastu me peaksime tulevikus äh, võitlema pigem äh, nii-öelda pehmete seadustega ja mitte nii-öelda karmide seadustega. ja viimane küsimus on väga konkreetne ja ka väga mm, keeruline, aga ma tahaksin teada teie arvamust. kuidas te suhtute uude huvide konflikti äh, definitsiooni artiklis äh, viiskümmend seitse uues finantsmääruses äh, tsiteerin. lõike üks äh, huvides on huvide konflikt eksisteerimas siis, kui finantstegutseja või teise isiku huvid satuvad äh, kompromiteerivasse olukorda, kuna ta on kaasanud äh, oma perekonna või tema tegevusega on seotud tema isiklikud äh, majandushuvid äh, ja nii edasi. ühesõnaga, siin ei ole tegelikult definitsiooni, mida mõistame me perekonna all poliitiliste või riiklike seoste all kas perekond äh, hõlmab ka kaugeid sugulasi, keda te võib-olla korra või kaks olete elus äh, näinud, kas äh, poliitiline seos tähendab ka teie poliitilist arvamust või ainult parteilist kuuluvust, kas ähm, äh, rahvuskuuluvus äh, äh, tähendab seda, et kõiki äh, komisjoni töötajaid, kes on teatud riigist pärit, peaksime me välja jätma siis teatud teemade käsitlemiselt, ehk siis, et äh, kuidas te hindate riskide huvide konflikti definitsiooni selles uues finantsmääruses. ma olen nüüd äh, mitu korda seda läbi lugenud ja vaadanud ja ma tahaksin teada teie arvamust, aitäh. Uh, äh, suur tänu ja üritan tõesti anda endast parima väga olulised äh, keerulised küsimused. ma vastan äh, viimasele, kolmandale ja esimesele küsimusele, Toomas vastab teisele küsimusele. tihtipeale me oleme siin silmitsi dilemmaga ja kui nüüd mõelda teie viimasele küsimusele, siis äh, ma tean ainult ühte uurimust, mille avaldas üks saksa jurist ja ta tegi seda Euroopa Nõukogu giidi all ja ta käsitles äh, teemat, et mida me mõistame perekonna all ja siin on meil tõesti dilemma, sellepärast et need definitsioonid on väga laialivalguvad ja samas nad ka muutuvad. perekonna mõiste muutub, kodakondsuse mõiste muutub. nii et äh, meil peaks olema täpsem definitsioon, kui me räägime näiteks sugulastest, mida see sugulase või ka perekonna mõiste endas hõlmab, sellepärast et muidu on need mõisted liiga laialivalguvad ja nad ei ole lõppkokkuvõttes tõhusad. teisalt, kui kaugele me tahame minna? kas me tahame perekonna mõistega katta kõik ähm, sugulased, sõbrad äh,, kauge onu äh, Ameerikas. me võiksime perekonna mõistega minna väga kaugele ja ma kardan, et lõppkokkuvõttes oleks see juba eraellu sekkumine. Te, see tooks endaga kaasa suurem dilemma. meil on küll vaja täpsemat definitsiooni, sellepärast et muidu artikkel viiskümmend seitse on kasutu, aga kui me väga täpselt äh, defineerime, siis me hakkame liik-, rikkuma eraelu äh, puutumatust, äh, kui me selle Ameerika onu stiilis defineerimise sisse toome. nii et äh, minu arvates võiks äh, panna sinna teksti tärnikese juurde ja täpsustada seda perekonna mõistet, aga me peaksime arvestama sellega, et me ei tohi siiski liiga kaugele ja liialt detailidesse minna, muidu toimub kokkupõrge teiste väärtustega, mis on meie jaoks olulised. nüüd äh, eetikakoodeks Äh, siin peaksime tagasi minema usalduse küsimuse juurde. väga raske oli äh, käsitleda parimate praktikate teemat. me leidsime mõned näited äh, Norrast ja Hollandist. aga huvide konflikti valdkonnas parimate praktikate väljapakkumine on keeruline küsimus eelkõige just äh, usalduse tõttu. kui me vaatame, millised riigid on Euroopa Liidus kõige rohkem äh, korrumpeerunud, siis seal on ka tugev äh, usalduse puudus poliitikute vastu ja neil on ka kõige detailsemad reeglid, näiteks Bulgaaria Neil on äh, fantastiline huvide konflikti äh, süsteem, teoorias on see suurepärane, aga samas on seal väga kõrge korruptsioonimäär. Te mainisite aga Skandinaavia riike. Need on äh, riigid, kus korruptsiooni tase on suhteliselt madal, ma ei räägi siin äh, huvide konfliktidest, äh, selle kohta meil infot ei ole, aga seal on korruptsioonitase madal, usalduse tase kõrge ja regulatsioonide määr samas madal. ja kui minna Skandinaaviasse, siis äh, seal tõesti on kõrge usalduse määr ma just ütlesin, et huvide konflikti poliitika on usalduse puuduse poliitika nii et me äh, ei saa loomulikult äh, soovitada Skandinaavia mudelit äh, nendele riikidele, kus on kõrge usalduse puuduse tase. meil tuleb huvide konflikte käsitleda kohalikust ja piirkondlikust omapärast lähtuvalt ja ma oleksin äh, väga ettevaatlik siin valdkonnas üldse parimate praktikate soovitamisega, sellepärast et äh, huvide konflikti ja korruptsiooni äh, taustad võivad olla väga erinevad ja olla seotud ähm, kultuuriliste asjaoludega konkreetsetes riikides. nii nüüd, mis puudutab korruptsioonieksperte, siis ebaeetilist käitumist selgitades nad toovad välja erinevad põhjused, äh, isiku probleemid, kui sa oled ebaeetiline isik juba, siis sa käitud ebaeetiliselt, võivad olla ka organisatsioonidega seotud põhjused, ebaeetilised ähm, organisatsioonid või ühiskondlikud probleemid, äh, usaldusväärsuse puudus ja sellised äh, pehmed äh, vahendid nagu eetikakoodeks on kasulikud, aga kui äh, inimesed soovivad ise teadlikult tegutseda ebaeetiliselt, siis äh, käitumiskoodeksist kasu ei ole. käitumiskoodeks äh, on kasulik inimestele, kes soovivad suuniseid, aga kui inimese eesmärk on rikkuda reegleid, siis sellest käitumiskoodeksist ei ole mingisugust kasu. võib-olla ma olen natukene liiga kriitiline siduvate reeglite osas. aga ma arvan, et me peame lähenema edu hindamisele juhtumipõhiselt, riigipõhiselt ja see teebki olukorra keeruliseks. karm äh, seadusandlus, sanktsioonid, äh, ma ei arva, et need oleksid tänapäeval ebatõhusad, ma arvan, et neid on vaja, aga sinna juurde on meil vaja ka pehmeid vahendeid. ja meil on vaja lisaks nendele pehmetele karmitele vahenditele innovatiivseid vahendeid, psühholoogilisi vahendeid võib öelda, et psühholoogia mängib äh, väga olulist äh, rolli. tihtipeale huvide konflikte ei soovita käsitleda, kuna ei ole piisavalt infot, seda peetakse liiga keeruliseks, seda ei saa me seadusandlusega lahendada, meil on vaja täiesti uusi innovaatilisi lahendusi siin. ja nüüd äh, lühidalt äh, teise küsimuse vastuseks piiratud pädevus Euroopa Liidu tasandil? Äh, jah, Euroopa Liidus on mitmetasandiline valitsussüsteem siin on tegemist äh, fondidega, mida haldavad nii institutsioonid kui ka liikmesriigid ja uurimus näitab, et äh, liikmesriigid äh, peavad siin tegutsema. Euroopa Liidu poolt on kontrollivahendid piisavad probleemid aga tulenevad sellest, et äh, rakendamine on väga erinev. ja see teebki asja keeruliseks. unitaarses rahvusriigis seda probleemi ei tekiks. ja nüüd äh, nii individuaalsel tasandil kui ka valitsuse tasandil me peame teadlikkust äh, tõstma, reeglite järgmist äh, parandama, aga meil on vaja ka teatud äh, stiimuleid selleks kõigeks. ma usun, et me oleme ühel meelel selles, et riigid, kes fondist vahendeid saavad, peavad ka kandma vastutust äh, nende eest, kes on need vahendid äh, eraldanud, kuna Euroopa Liit äh, on ikkagi õigusel põhinev liit, siis sanktsioonid on siin ultima ratio. meil on vaja minimaalselt õigusstandardeid, mida jõustada ja sealt edasi me peame liikuma läbipaistvuse ja vastutustundlikkuse kultuuri poole ja siin vastamegi teie väga keerulisele küsimusele, et äh, kuidas saada olukord, kus äh, poliitilist süsteemi administratsiooni äh, usaldatakse rohkem kui inimesed jäävad äh, selle jutu juurde, et äh, need seal äh, kõrgemal tasemel teevad, mis nad tahavad, siis mitte midagi ei muutu, me peame ergutama dialoogi ja infovahetust. palun, mu kolleeg soovib veel midagi öelda kolleeg juba juhtis tähelepanu väga olulistele punktidele, ma lisan mõned kommentaarid äh, Poola perspektiivist, mina osalesin selles uuringus Poola osas ja ma pean nõustuma Kristofi kommentaaridega, et äh, huvide konflikt on äh, tihti seotud igapäevaeluga, see ei ole mingisugune abstraktne probleem. tihtipeale ei ole piisavalt teadlikkust avalikus sektoris äh, huvide konfliktist. meil on äh, tsiviilseadustik, ähm, meil on riigihankeid puudutav äh, õigustik, on palju riiklikke regulatsioone on panustatud ka iseregulatsioonile, mis hõlmab näiteks äh, eetikakoodekseid. ka see uurimus mille Stefan viis läbi kaks tuhat neliteist, juhib tähelepanu sellele, mis on tegelikult äh, huvide äh, konflikt ja kuidas oleks võimalik avalikus sektoris seda ennetada. Need reeglid on äh, suunatud mitmetele valdkondadele, põhiliselt mõeldakse siin tsiviilteenistuse ametnikke valitsusametnikke, meil tuleb äh, kaasata vastavasse väljaõppesse ka need inimesed, kes ähm, tegelevad Euroopa Liidu rahade haldamisega, nemad tingimata ei ole riigiametnikud, seal äh, on tegu potentsiaalsete vilepuhujatega ja nende kaasamine on väga oluline, arvestades seda, et Euroopa Parlament võttis hiljuti vastu resolutsiooni vilepuhujate kaitse kohta, tahan seda siinkohal toonitada. ma arvan, et me siin peame arvestama, et äh, tähelepanuta ei tohi jätta ka neid inimesi, kes tegutsevad väljaspool riiklikku administratsiooni, aga on samuti osalised vahendite haldamisel. ma arvan, et me peame Euroopa Liidus huvide konflikti teemale lähenema laialdaselt. nüüd see uurimus lähtus eelkõige kontrolli komisjonidest, aga me peame vaatama siin äh, korruptsioonivastast äh, poliitikat äh, üldiselt Euroopa Liidus, kuidas see toimib ja vilepuhujaid puudutav poliitika on siin kontekstis samuti väga oluline suur tänu. ja järgmine kolleeg, palun sooviksin tänada teid kõigepealt selle ettekande eest, ma ei tea, kas minu märkus on küsimus või märkus, ehk see paistab. alustuseks mainiksin, et väga oluline, et me julgustaks nii palju valdkondi kui vähegi võimalik, et nad oleksid kaasatud planeerimise äh, ja elluviimisega seoses struktuurifondidega, avalikud sektorid, vabaühendused, kõik teised äh, struktuurifondid on meie äh, kodanikele väga olulised, Walesid, kust mina pärit olen, äh, üritame tagada, et kõik osapooled oleksid kaasatud seirekomiteesse ja me peaksime seda julgustama. minu kogemus on ka selles, et äh, meil ei ole mingit puudust reeglitest ja enamus oleks valmis osalema tegevustes, aga samas on neil vaja ka koolitust, kui nad hakkavad osalema mingis juhtivas töös, on vaja selgitada, millised on reeglid, millised on näiteks huvide konflikti osas küsimus puudutab siis ka seda seire aspekt, aspekti ja ka seda seoses huvide konfliktiga, see on nagu suurem küsimus. kuulates Christopher ja Toomas, siis mulle tundus, et te ütlesite peaaegu kahte erinevat asja, Kristof rõhutas väga palju, milline on juhi roll nendes komiteedes ja minu arvates on reaalsuses see väga keeruline, nii nagu ütlesid, siis äh, tegemist on indiviididega, kellel on erinevad kogemused, erinev isiksus, mõned on võib-olla karmikäelsemad kui teised ja sellele tähelepanu suunamine, keskendumine võib-olla kõige parem. Sierra Thomas läks teise äärmusesse äh, ja rääkis sellest, et on vaja rohkem seiret, rohkem detailset aruandlust, rohkem ametnikke selleks, et seiret läbi viia. mina võin öelda regionaalarengu aspektist, et see viimane asi, mida struktuurifondid vajavad, kui rääkida ükskõik kellegagi haldusasutusest, siis nad kõik soovivad suuremat lihtsustamist, mitte suuremat seiret, meil on vaja saavutada teatud tasakaal meil on vaja saavutada pidevalt see tasakaal selles osas, et raha on õigesti kulutatud ja reeglitest on kinni peetud, sealhulgas ka huvide konflikt ja teisest küljest on vaja olukorda muuta toetuse saajatele nii lihtsaks kui vähegi võimalik, et reegleid ei oleks liiga palju, mis nende tegevust demotiveeriks, meil on vaja leida mingisugune vahepunkt äh, ja peaks äh, lähtuma võib-olla riskipõhisusest ka huvide konflikti osas, kui meil on haldusasutus või organisatsioon, kus on tugev ähm, ajalugu, äh, audi, head auditi tulemused ja huvide konflikti rakendamine, siis peaks äh, võib-olla olema kergem lähenemine, aga teisest küljest, kui on tegemist asutusega või organisatsiooniga, kus on olnud varasemalt probleeme äh, ja kus on küsimusi tekkinud nende tegevusega seoses, oleks vaja rohkem tegutseda. meil on vaja saavutada see tasakaal nende kahe variantide vahel. ja ma arvan, et vastus on kusagil seal vahepeal, aitäh. ma panin ennast ka Ähm, nimekirja, ma tahaksin rääkida teile ühest liikmesriigis aset leidnud juhtumist, äh, kus äh, seal äh, organis oli olukord, kus esitati kinnisi ümbrikuid ja siis üks liige avastas, et tema oma firma oli ka sinna pakkumuse teinud ja see firma, kus see liige ise tegutses, ta ütles, et ta eh, tagandas ennast kohe, aga lõppude lõpuks eh, lõppes asi Olafi eh, uurimisega huvide konflikti tõttu ja see mees siis lõpuks ei kaotanud mitte ainult oma tööd, vaid ta pida, pidi ka teise linna kolima sellepärast, et avalikkuse reaktsioon sellele juhtumile oli selline, et ta ei suutnud edasi elada seal, kus ta sinnamaani oli elanud. ja minu arvamus on selline, et äh, meil on vaja tegelikult mõnda konkreetset tegutsemissuunist. Teie uurimus on väga huvitav, aga tekib küsimus, äh, mida me peaksime äh, struktuurifondide määrusesse sisse panema selleks, et saada neid soovitud tulemusi, et ei oleks ebasoovitavaid tulemusi ma usun, et me ei räägi siin mitte reeglite arvust, vaid selgusest ja reeglite ellurakendamisest. ma arvan, et siinkohal me näeme asju ühtemoodi. Äh, mõnedes liikmesriikides on seadused väga lünklikud, kui me räägime huvide konfliktist, äh, näiteks see asi, millest Martina rääkis, äh, kui tegemist on ettevõtlusalaste huvidega, ettevõtetega, meil on mõnedes Euroopa riikides sellised valitsusest eh, inimesed, kes pool aega töötavad valitsuses, pool aega tegelevad ettevõtlusega. Eh, ma pean siinkohal silmas ühte lõunapoolset liikmesriiki. Hispaania näide on ju väga huvitav. Eh, Hispaaniaga on meil väga suuri probleeme reeglite rikkumisega see on silmatorkav ilmselgelt, mida te meile selle koha pealt äh, ütleksite, palun, teil on sõna. Sorry, kolleegid Seller, pidanud ah,. siiski, vabandust, äh, sõna saab kõigepealt kolleeg Seller, palun. ja suur aitäh, mis puudutab äh, juhtimismenetlust, seadus selles küsimuses on ühesõnaline, selgesõnaline, kui mees niimoodi tegutses, siis ta Äh, tegutses ju igati reeglipäraselt, äh, ta pidi ennast menetlusest äh, tagandama, seda ta ka tegi. ja kui võrrelda kahtekümmend kaheksat liikmesriiki, siis jah, tema tegutses ju väga õigesti. ja tegelikult midagi sellist Euroopa tasandil ei ole ja me võitleme selle nimel, et midagi sellist nüüd paika pandaks, palun. <clears throat> arvasa puheenjohtaja. lugupeetud äh, esimees, mulle tundub, et tegemist on väga huvitava aruteluga ja kindlasti oleks vaja luua mingisugune Euroopa miinimum äh, seadusandlus selle kohta, sest tundub, et erinevates riikides on äh, tegemist väga erinevate aspektidega ja võideldes korruptsiooniga peaks olema selge ka see, et äh, olukord, näiteks meie riigis käib arutelu, et äh, kui otsuse tegija positsioonis on keegi, siis kus see piir läheb, et äh, kas tema sugulaste firmad võiksid äh, taodelda mingisugust rahastust, äh, kas me räägime siin, äh, mis, mis tasandist, sugulassuhtest ja kindlasti oleks väga hea mingisugune konkreetne soovitus selle kohta teha, et sest osades riikides on tõesti võimalik otseseid pereliikmeid nii-öelda kaasata, aitäh. Um aga me ei räägi mitte alati äh, peredest. Äh, siin räägiti äh, ettekandjate poolt ka sellest struktuurifondade ellurakendamisest ja nii edasi ähm, mina olen seotud Euroopa avaliku hanke reeglitega, kui ma selles vallas tegutsen ja äh, näiteks kohalikul tasandil äh, on äh, probleeme ja piire, siis tuleb järgida euroopalased reeglid ja see on paljudele kohalikele tasanditele probleemiks. me peame samas edendama kohalikku majandust äh, ja äh, tuleb järgida Euroopa üleselt paika pandud reegleid, aga samal ajal ka poliitilisi suuniseid või, või soove, mis on regionaalsel tasandil väljendatud ja siis ollaksegi nagu kammitsetud äh, selle kahe aspekti vahel, tahtes arendada regionaalset majandust ju ja äh, sest, et äh, esmaseks huviks sellistel juhtumitel on ju edendada regionaalset majandust, seeläbi peaks ju edenda-, äh, eelistatama piirkondlikke äh, ettevõtteid, aga siiski ollakse seotud euroopaliste reeglitega, ehk siis äh, siin tekibki selline huvide konflikti äh, olukord, aitäh. jah, ma annaksin nüüd hea meelega sõna veel komisjoni esindajale, regionaalküsimuste peadirektoraadi esindajale siis, palun. Thank you very much. suur tänu, proua esimees. paar sõna minu poolt peadirektoraadi Regio nimel ähm, tervitan seda uurimust, meie jaoks oli see ka huvitav, meile kulub veel aega selleks, et sügavalt seda analüüsida ja kõiki neid ana-, neid soovitusi vaadata ja milliseid tagajärgi või järeldusi sellest lähtuvalt teha, kuidas me saame oma tegevust muuta, lähtudes teie soovitustest ma ei ole täna kaitsepositsioonil, sest äh, vähemalt minu tõlgendus sellest uurimusest, et tegemist ei ole kriitikaga selle suhtes, mis äh, paigas on praegusel hetkel, mis puudutab äh, juhendit ja reegleid, vaid selle asemel te ütlete, et on olemas piisavalt reegleid, piisavalt seadusandlust ja küsimus on pigem selles, et sellises keerulises valdkonnas nagu äh, huvide konflikt, kuidas on võimalik teha järelevalvet selle kohta, mis aset leiab ja kuidas tagada, et äh, seda tehakse liikmesriikides ja et me tuvastaksime ära selle, kuidas erinevad reaalsused erinevates valdkondades on võimalik abistada selleks, et oleks paigas parimad praktikad, et neid küsimusi äh, hallata nii parlamendiliikmed kui äh, ka teie äh, uurimuse autorid teavad, mis juba paigas on. pigem see, mis puudutab ennetust, äh, tõkestamist pettuse osas, näiteks struktuurifondide osas, aga pigem selle asemel tahaksin ma keskenduda mõnedele punktidele eriti mis puudutab huvide konflikti ja järelevalvekomisjonides, see on uus punkt, sest seni me oleme teinud väga palju tööd ja arutanud meie pettuste vastaseid meetmeid, huvide konflikti meetmeid, äh, avaliku pakkumuste meetmeid Euroopa Liidu kontekstis ja ka selles osas, mis puudutab nende vahendite haldamist kohalikul tasandil. aga me ei ole piisavalt keskendunud järelevalvekomisjonidele, arvestades minu tausta, ja ka seda geograafilist aspekti ja liikmesriikide kooskõlas fondide elluviimist, siis minu põhiküsimus on olnud tagada selles, et järelevalvekomisjonid toimiksid väga hästi. sest me tahame, et programmid oleksid kavandatud ja ellu viidud ja ka kontrollitud mitte ainult keskasutuse poolt, aga kõikide nende poolt, kellel on äh, mingi äh, kasu, ka sotsiaal- ja majanduspartnerid, vabaühendused on olulised. see on olnud väga keeruline, eriti teatud juhtudel, et tagada, et need järelevalvekomisjonid tõesti oleksid foorumiks läbipaistvad, avatud, äh, konfliktsed või siis nii-öelda avatud aruteluga selles osas, kuidas programme ellu viia samas on ka see huvide konflikti küsimus, mida rohkem järelevalvekomisjon koosneb nendest partneritest, seda rohkem on vaja vaadata, kus võivad olla potentsiaalsed huvide konfliktid. oma peadirektoraadis kindlasti võtan teie märkusi arvesse, kõigepealt see, mis te ütlete, universaalsed praktimad tavad Neid ei ole, sest ei ole võimalik võtta ühte asja, mis toimib hästi ühes piirkonnas ja seda kasutada teises. see on selle töö äh, ilu ja raskus, iga kord, kui tundub, et äh, tekib probleem, siis tuleb alustada millestki, aga üritada leida parim lahendus äh, konkreetsele mm, val-, piirkonnale, meil on teatud vahendid, näiteks kus erinevate kogemustega inimesed on pandud kokku selleks, et ühisprobleemi lahendada, siis seda on võimalik kasutada ka selliste küsimuste osas, mis puudutavad huvide konflikti vältimist järelevalvekomisjonides. teiseks mainisite seda, kui oluline on Äh, pidevalt suurendada huvide konflikti suhtes äh, teadlikkust, sest see ei ole midagi, mida õpitakse koolis või ülikoolis ühe korra ja kõik, vaid läbida on vaja tsükleid äh, teadlikkuse süvendamise heaks ja selleks on meil mitmeid koolitusvahendeid, mida me saame pakkuda, mida me saame julgustada liikmesriike ja piirkondi kasutama neid selles küsimuses samuti tahaksin ma viidata millegile, äh, mis meie hiljuti käivitasime, millele te viitasite oma raportis, see on uurimus selleks, et ennetada korruptsiooni ja pettust struktuurifondide osas. me käsitleme ka huvide konflikti ennetamist, eriti ühes küsimuses, mis teie arvates oli väga oluline ehk siis äh, kui tõhusad on pettusevastased meetmed, mis paika pannakse ja kui tõhusalt neid äh, kontrollitakse, ehk siis me ei käsitle mitte ainult seda, kas on piisavalt äh, reegleid ja regulatsioone, vaid ka kui tõhusalt see aitab äh, kuida-, kui tõhusalt neid äh, kontrollitakse ja millised on tulemused. me vaatame tõesti, kuidas nad toimivad, äh, mitte lihtsalt seda, et kas nad on paigas või mitte. ja see oli nüüd äh, põhisisu, mis ma tahtsin teile edasi anda ja aitäh ja kindlasti ähm, ka analüüsime põhjalikult kõiki teiepoolseid ettepanekuid ja äh, proua esimees, kui arvate, et sellest oleks kasu, siis võime ka teise arutelu läbi viia, et millised on need praktilised tulemused meie tegevusele, aitäh! jaa, jah, suur aitäh, ma arvan, et igal juhul me jätkame selle teemaga ka tulevikus, äh, tõlkidel hakkab äh, aeg otsa saama ja me jätkame nüüd oma tööd inglise keeles. Darf ich fragen, bitte schön?